Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung wieder eröffnen. kallid kolleegid, äh, ma tahaksin meie parlamentidevahelist komisjonide kohtumist jätkata, me saime kõik lõunasöögil nüüd natukene keha kinnitada ja saame nüüd rõõmsalt äh, jätkata oma programmiga räägime nüüd rohelisest majandusest äh, säästva arengu ja vaesuse kaotamise kontekstis ja ma tervitan siin südamlikult kõiki neid, kes Euroopa Komisjonis vastutavad nende küsimuste eest ja eesmärkide täitmise eest. ka Riia pluss kakskümmend kohtumine on tähtis, väga tähtis on, et Euroopa Liit räägiks seal ühel keelel ning seepärast tervitan sind südamlikult meie äh, komisjonis parlamentidevahelisel arutelul volinik Janes Potočnikut. suur tänu, et olite nõus täna siia tulema. ma ei raiskaski rohkem aega ja annaksin kohe sõna härra volinikule et ta saaks meile oma ettekande teha ja edasi jätkame nii nagu täna hommikupoolikul. iga osaleja saab kaks minutit aega selleks, et oma sõnavõtt teha ja jällegi saavad sõna kaks inimest rahvusparlamentidest ja pärast seda Euroopa Parlamendi liige. palun, teil on sõna, härra volinik. Mattias, thank you, dear members of the parliament. suur tänu austatud äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt pöörduksin teie poole selleks, et rääkida läbirääkimiste protsessi äh, käigust Rio pluss kakskümmend küsimuses mul on väga hea meel teie ees täna kõneleda, sellepärast et usun, et parlamentide roll Riia protsessis äh, on suur ja teie ülesanne pärast on tegelikult veelgi tähtsam. me kõik loodame, et valitsused võtavad endale Riiaga seotud kohustused juunikuus, aga parlamentide, parlamendid on ju need, kelle ees valitsused vastutavad, nii et teie roll on suur, teie peate tagama selle, et kohustustest ei taganeta seoses Riia pluss kahekümnega. on jäänud veel kolm kuud Riia kohtumiseni ja tööd on veel palju praegugi leiavad aset mitteametlikud kohtumised New Yorgis, et konverentsi ette valmistada. ja ma arvan, et te kõik olete hästi teadlikud juba saavutatust. Te juba teate äh, ÜRO äh, null projektist, kus on arvesse äh, võetud ka kõiki ettepanekud, ettepanekuid, sealhulgas ka Euroopa Liidu ettepanekud. Te teate kindlasti ka teiste reaktsiooni sellele projektile, väga palju on seda kritiseeritud ja äh, läbirääkimised on rasked. ise käisin ka Rio de Janeiros kuu aega tagasi ja äh, räägin teile ettevalmistustöödest ja võimalikest arengutest, kuid kõigepealt tahaksin selgitada iseäranis liikmesriikide parlamentide esindajatele siin saalis, kuidas on Euroopa seisukohad arenenud ja kuidas komisjon ise kujundab oma seisukohti rohelise majanduse küsimustes. Euroopas ei ole rohelise majanduse kontseptsioon mingi uus kontseptsioon, kui ma olin siin voliniku ametisse nimetamisele eelnenud kuulamisel kaks ja pool aastat tagasi, siis koos bioloogilise mitmekesisusega ja õigusaktide kohaldamisega, see oli üks minu tähtsamaid valdkondi, millele ma rahku panin, aga rääkisin tol ajal mitte rohelisest majandusest, vaid ressursside tõhususest. nüüd on ressursside tõhususest saanud üks suurprojekte Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames. kui te tahate paremini mõista, milline on komisjoni arusaam rohelisest majandusest Euroopa kontekstis, siis te peaksite lugema ressursitõhususe teekaarti, mille võtsime vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris. see on kättesaadav kõikides ühenduse keeltes. meie peamiseks äh, kõikehõlmavaks ülesandeks ja eesmärgiks äh, on piirata ressursside kasutust äh, ja selle mõju majanduskasvule selleks on vaja rohkem meetmeid, ei piisa ainult seadusandlikust lähenemisest, me peame muutma oma käitumist tootjatena, tarbijatena ja on vaja ka üldisemat tegevust, mis hõlmab erinevaid poliitikavaldkondi, muuhulgas tuleb kaasata ka äh, erasektor suurem osa poliitilistest pädevustest aga on liikmesriikide kätes ja seetõttu Euroopa poolaasta, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi raames on nii oluline. ma pöördungi siin liikmesriikide parlamentide esindajate poole ja palun, et hoidke äh, silm peal oma valitsuste tegevusel, tegevustel äh, teostage järelevalvet selle üle, kuidas äh, valitsused reageerivad äh, iga-aastasele majanduskasvu analüüsile. meie oleme kutsunud üles kõrvaldama kõiki keskkonnakahjulikke aineid ning äh, asuma maksustama mitte tööjõudu, vaid heitmeid ja ressursside kasutamist. Euroopa teekaart, komisjoni teekaart on üle-euroopaline, üle-euroopaliste meetmete teekaart, kuid probleem on ülemaailmne ja trendid maailma tasandil muudavad ressursitõhususe möödapääsmatuks kõikide riikide jaoks, vaeste riikide jaoks, rikaste riikide jaoks, ressursirikaste, ressursivaeste riikide jaoks. üheksa miljardit inimest on meie väiksel planeedil kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja kolm miljardit keskklassi tarbijad lisandub juba kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. muidugi see on suurepärane nende kolme äh, miljardi jaoks, kelle elatustase tõuseb, see on ka heaks uudiseks meie äriettevõtetele, äh, kes äh, peavad nende soove ja nõudlust rahuldama, aga see nõudlus seab ohtu meie ressursid. ja see Äh, on kõige suuremaks piiranguks meie kasvule ja elatustaseme edasisele tõusule. meil on vaja kolm korda rohkem ressursse. sada nelikümmend miljardit tonni kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, igal aastal juurde. Äh, toidu ja muude varude järgi kasvab vajadus seitsmekümne viie protsendi võrra. juba kuuskümmend protsenti meie ökosüsteemist on kasutatud. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on meil vaja rohkem, nelikümmend protsenti rohkem vett, kui meie käsu, meil, meie käsutuses on. meie tarbimine kasvab ja tarbimise kasvu mõju on äh, sadu kordi suurem kui varase äh, industrialiseerimise aja mõju Hiina rahvaarv on sada korda suurem kui Ühendkuningriigi rahvaaeg äh, tööstusrevolutsiooni ajal ja Hiina majanduskasvu määrad on kümne aasta pärast suuremad, on kasvanud rohkem kui Ühendkuningriigil saja aasta jooksul, nii et ressursside vallas on tegemist tõelise šokiga, mis on tuhandekordne võrreldes tööstusrevolutsiooni aegsega. ressursside vaesus ja keskklassi tarbimise kasv piirab kasvu igal pool, kõikides arengustaadiumites riigid peavad selliseks arenguks valmistuma. kahjuks seda sõnumit ei mõisteta veel kõikide meie läbirääkimispartnerite poolt. ja järgnevate kuude jooksul ongi meie suurimaks väljakutseks selgitada meie argumentatsiooni ning äh, äh, hajutada kahtlusi, et meil on mingisugused isekad äh, tagamõtted majand-, rohelise majanduse edendamisel. ma olen kuulnud igasuguseid äh, konspiratsiooniteooriaid, olen kuulnud, et rikkad riigid püüavad majanduskasvu äh, ülejäänud maailmadelt, maailma osalt ära võtta, et luua selline protektsionistlik roheline maailmaosa on val-, levimas on ka valesti, valearusaam, et meie keskendumine rohelisele majandusele seab ohtu teised säästliku arengu alustalad. mina olen veendunud, et kaasav roheline majandus peaks olema üks põhivahendeid, mis aitavad meil säästliku arengu eesmärke saavutada ja seda mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. säästlikust arengust rääkides ma pean ma silmas kõiki sambaid, sotsiaalseid, majanduslikku ja keskkondlikku arengut mul oleks väga hea meel, kui teie aitaksite mul seda sõnumit edasi anda lähikuudel ja et ka Riias, Riiaga seoses toimuvate kohtumiste käigus keskenduksite sellele sõnumitele teiste kolleegidega koos. siis Euroopa seisukohad. selle kuu alguses meie riigipead ülemkogus võtsid vastu selged järeldused, et meie eesmärgiks on selged operatiivsed äh, eesmärgid äh, ja tegevused äh, liikmesriikide tasandil ja ka rahvusvahelisel tasandil ja seda kokku lepitud ajavahemiku jooksul. sellega anti selge, selged volitused keskkonnaministritele, kes kohtusid Keskkonnaministrite Nõukogu kohtumisel ning arendasid neid ees, nende eesmärkide Äh, ja tegevuste suuniseid äh, veel edasi. keskenduti viiele peamisele valdkonnale, neid võiks kutsuda nii-öelda elusammasteks. Äh, säästlik energia, vesi ja e-, veetõhusus, maa ja ökosüsteemid, merekeskkond ja ookeanid ja horisontaalne lähenemine, ressursitõhusus, muuhulgas ka jäätmekäitlus. keskkonnaminister rõhutasid, et kõike seda tuleks näha rohelise majanduse kontekstis, roheline majandus saab aidata kaasa Äh, säästlikule arengule ja vaesuse väljajuurimisele ja need järeldused ongi meie töö aluseks järgnevate kuude jooksul. töötame selle nimel, et neid äh, konkreetseid eesmärke ja tegevustele suunatud lähenemist välja töötada, äh, lähtudes nendest viiest peavaldkonnast, mille tõid välja keskkonnaministrid. loomulikult me peame ka teiste läbirääkimiste partnerite mm, prioriteete arvesse võtma, kuid meie seisukohaks on, et kui me äh, suudame katta need viis valdkonda, siis oleme kogu inimtegevust ja meie vajadusi arvesse võtnud, äh, alates säästlikust äh, põllumajandusest kuni säästlike linnadeni, äh, toiduga varustatusest kuni vaesuse väljajuurimiseni. on selge, et energia, vesi, ookeanid ja maa on olulised vaesuse väljajuurimise seisukohast, sellepärast et maailma vaesemad, vaesemates piirkondades sõltuvad inimesed just nimelt meie ökosüsteemisest, metsast, maaparanduse meetmetest ja nii edasi. kui te tahate konkreetsemaid selgitusi selle kontseptsiooni kohta, siis võin hiljem nendest, sellest täpsemalt rääkida. aga tahaksin toonitada üht. Riia pluss kakskümmend on ülemaailmne konverents ja loomulikult kõik meie partnerid ei ole nõus Euroopa Liidu seatud eesmärkidega. meie töötame tõsiselt selle nimel, et meie eesmärgid oleksid nii suured, nagu me neid soovime näha, kuid see ei ole tagatud. kuidas sobiks aga see kokku säästliku arengu eesmärkidega? nagu te teate, säästliku arengu eesmärkide äh, eesmärk või kontseptsioon äh, sai alguse Kolumbias ja Guatemalas mõned kuud tagasi ja rahvusvaheliselt on seda hakatud rohkem toetama, Brasiilia muuhulgas on uuteks, uueks toetajaks, ma räägiksin, äh, kuidas neis, neid eesmärke võiks arendada, kõigepealt võiks see olla kõikehelmav raamistik kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseteks arenguks seoses säästliku arenguga, äh, peaks võtmeprobleemidega tegelema äh, kõikehõlmavalt, arvesse võtma kahe tuhande agendat kaks tuhat ja kakskümmend üks ja Johannesburgi tegevuskavasid. soovitav tegevus peaks olema säästlik ja püsiv. võetud meetmed peaksid olema kooskõlastatud rohelise majanduse eesmärkidega, neid tuleks kooskõlastada ka äh, aastatuhande arengu eesmärkidega ning äh, aastatuhande eesmärkide saavutamist kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ei tohiks need ohku, ohtu seada. aastatuhande eesmärkide ja säästliku arengu eesmärkide vahel on see vahe, et aastatuhande eesmärgid olid arenguriikide jaoks ja säästliku arengu eesmärgid aga on mõeldud kõikidele riikidele, need peaksid tooma kaasa kohustused kõikide tasandi riikidele. tehes koostööd teiste riikidega hindame me teiste seisukohti alates Brasiiliast ja Ladina-Ameerika piirkonnast üldisemalt, vaatame, millised, kuidas saab luua liite äh, ning saavutada äh, edu Riia konverentsi käigus. võtme osalejate seisukohad kõikidelt kontinentidelt, äh, need tuleb selgitada ja mõista. Euroopa Liit püüab mitme külg see läbirääkimiste protsessi käigus ühishuvisid leida, püüda jõuda kokkuleppele erinevate piirkondade ja riikidega. püüame äh, lähutada nagu, lähtuda Nagoya ja Turbani edusammudest äh, ning äh, edaspidi püüelda avatuma protsessi suunas. me juba teame, et mõned riigid tunnevad tõsist muret selle rohelise majanduse kontseptsiooni pärast ja see mure, äh, seda muret põhjendatakse rohelise äh, protektsionismi äh, mõttega, piirangutega ressurssidele ja ressursside tarbimisele ja nii edasi, aga samas Aafrika Liit ja Euroopa Liit on saavutanud rohelise majanduse osas suures osas vastastikuse mõistmise, mis on vägagi äh, lootustandev, sellepärast et kõige haavatavamad riigid maailmas on just nimelt selles piirkonnas. ja Keenias, kui ma ei eksi, Nairobi konverentsi käigus kuulsin ma avaldusi, et see on meie ellujäämise strateegia, nii et ühesõnaga selle piirkonna arusaam probleemi tõsisusest äh, on, äh, on hea ja on selge, et kui ei ole piisavaid vahendusi, kui ei ole piisavalt vahendeid eraldatud üleminekuks rohelise majandule arenguriikides, siis on tegemist tõsise probleemiga ja see on üks teemasid, millele tuleb keskenduda ülemaailmsel tasandil ka seda äh, Hiina G77 riikidega. ja Euroopa Liit peab täiendavalt pingutama, et oma sõnumit paremini edastada meie partneritele ja teistele osapooltele enne Riia pluss kakskümmend kohtumist, mul on olnud mitmete erinevate ministritega kohtumisi juba New Yorgis ja veebruari UNEP-i juhtnõukogus külastasin ka Brasiiliat eelmisel nädalal ja nüüd äh, algab meie teine teavitustöö etapp. me püüame edendada konkreetsemaid poliitilisi sõnumeid tähtsamatele riikidele ja me püüame samal ajal ka tugevdada muljet, et Euroopa Liit on aktiivne kuulaja ning äh, suudab positiivselt ja süviti minevalt reageerida teiste pöördumistele, see on üks ühise edu eeltingimusi. tahaksin rõhutada, kui oluline on ka äriettevõtete ja kodanikuühiskondade esindajate osalemine Riia äh, ja Riia pluss protsessis. roheline majandus kaasab erasektorit väga otseselt, see loob võimalusi jõukuse ja töökohtade loomiseks koha peal äh, ja toob kaasa ka tehnosiirde võimalusi seetõttu on olulisem kui kunagi varem, et meil oleksid selged eesmärgid äh, pärast Riia pluss kahtekümmend. Äh, erasektori äh, puhul aitab see investeeringuid suunata õiges suunas. mis puudutab kodanikuühiskonda, siis Euroopa Liit tahab paremini rakendada teabele taga, juurdepääsu tagamise põhimõtet ja, ja juurdepääsu õigussüsteemile keskkonnaküsimustes. kodanikuühiskonna mobiliseerimine on oluline ka selleks, et tagada, et säästliku arengu sotsiaalne dimensioon ei jääks kahe silma vahele. ja me oleme ka kuulnud, et kodanikuühiskonna esindajad ja parlamendid mõnedes riikides tunnevad samuti muret paljude asjaolude suhtes, nagu näiteks ka roheline majandus, iseäranis Brasiilia ja Ladina-Ameerika riikides on selliseid märke märgata ja seetõttu Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamendid ja teised institutsioonid, nagu näiteks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee, peavad tegema koostööd meie partneritega, kõigega ning rõhutama ka, kuidas me kõik oleme, saame kasu rohelisest majandusest. lugupeetud daamid ja härrad, austatud parlamentide liikmed, meie ühiseks sõnumiks peaks olema, et Euroopa Liidu seisukohad rohelise majanduse küsimustes võtavad arvesse sotsiaalse kaasamisega seotud asjaolusid, keskkonnaga seotud asjaolusid ning tähendavad tähendab enda, kõigi jaoks uut võimalust, meil on oma positiivne, positiivsed äh, ettepanekud ja roheline majandus peab olema vahendiks, mis aitab meil saavutada säästliku arengu kõikides valdkondades, majanduslikus, sotsiaalses ja keskkonna äh, valdkonnas. see aitab kaasa vaesuse väljajuurimisele ja toiduga varustatuse tagamisele. Rio üheksakümmend kaks Äh, üheksakümmend kaks käigus valitses optimism, äh, kõik olid valmis maailma paremaks muutma, aga Riia kaks tuhat kaksteist, äh, seda varjutab kindlasti tõsine majanduskriis, kuid lisaks sellele oleme me nüüd teadlikud uutest asjaoludest ning mõistame oma väljakutseid paremini kui varem. Need väljakutsed on meie kõigi jaoks ühised ja need väljakutsed peaksid Riias meid kõiki ühiseks rindeks koondama. isegi siis, kui läbirääkimiste laua ümber valitseb vähem optimistlik õhkkond, siis on nüüd Riias veel suurem vajadus maailma paremaks muutmisele, muutmiseks meie kõigi jaoks me lihtsalt ei saa endale lubada, et me sellel võimalusel laseme sõrmede vahelt välja libiseda. aitäh! suur-suur tänu, Janes Potočnik! me oleme täna tulnud siia selleks, et maailma paremaks muuta ja kõigile natukene paremat elu tagada, ükskõik millisest piirkonnast ega pärit poleks ja sellepärast on meil peaaegu kõikidest liikmesriikidest, kahekümnest liikmesriigist siin kolleegid kohal ja terve rida inimesi on soovinud ka sõna saada. kolleegidele riiklikest parlamentidest tahaksin veel nii palju öelda, et palun täitke härra see paber, millega te annate teada oma sõnavõtusoovist ja kallid kolleegid äh,, Euroopa Parlamendis teie jaoks kehtib see vana ja tuntud protseduur, et lihtsalt käsi püsti ja sõna te saategi. nüüd kõigepealt eh, saab sõna kolleeg eh, Maltalt, härra Brinker, palun. aitäh, härra esimees. ma keskenduksin rohelise majanduse teemale kui me tahame vältida kliimaläbirääkimistel tekkinud eh, probleeme ja saavutada käegakatsutavaid tulemusi, siis meil ei ole vaja mitte ainult rohelise majanduse teekaarti, vaid meil on vaja ka, või mitte sellist visiooni, vaid meil on vaja ka äh, praktilist teekaarti, mis on rakendatav äh, globaalsel ühenduse ja riiklikul tasandil. ja samuti me peame vaatama, mida me ise Euroopa Liidus teeme, enne kui hakkame teisi õpetama me ei ole enam olukorras, kus äh, me saaksime valida kasvava majanduse või rohelise planeedi vahel. kasv ja rohelisus käivad käsikäes ja siin on ettevõtlussektoril oluline roll aga selle asemel, et rääkida oma kavatsustest, on meil vaja poliitilisi meetmeid, mis oleksid kulutõhusad ja ellurakendatavad. seetõttu, kui me tõesti tahame üle minna äh, rohelisse majandusse, siis on meil vaja selgeid indikaatoreid, mille kaudu tõhusalt mõõta meie edusamme. minu arvates ei ole siin võimalik kõiki ühe mõõduga mõõta. see tähendab seda, et meil on vaja ka kohandada rohelise kasvu põhimõtteid iga riigi vajadustega. samal ajal on olemas teatud aluspõhimõtted ja üldine platvorm, mis minu hinnangul peaks olema kõikidele üldiselt vastuvõetav. peaksime selles kokku leppima, enne kui hakkaksime seda diferentseerima piirkonniti ja riigiti. kokkuvõttes minu arvates oleks vaja äh, ühiskonnale selgitada ja ka lihtsustada äh, ÜRO äh, kõrge kliimapaneeli arutelusid, vastasel juhul ei ole võimalik äh, rohelise majanduse suunas liikuda ja viimane märkus, ilma hea juhtimiseta äh, ei ole säästev majandus, eriti roheline majandus, võimalik ja see kehtib kõikidel tasanditel, ka kohalikul tasandil ja ettevõtte tasandil. suur tänu nüüd härra Günter Rumeeniast ja esindab Rahvaparteid, palun, härra Günter Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aș profita... Suur tänu, kallid kolleegid. Tahaksin kasutada võimalust ja tänada Euroopa Parlamenti ning sooviksin kõigile õnne ja edu majanduskriisi lahendamisel ja sooviksin edu ka Riia pluss kakskümmend kohtumiseks. nagu siin on juba korduvalt öeldud, tegemist on äärmiselt tähtsa kokkusaamisega. Rumeenia on Euroopa tasandil juba juhtinud selle sarnaseid kokku koosolekuid Rumeenia jaoks on koostöö väga oluline äh, sellistes äh, küsimustes, äh, ka majandusalastes aruteludes. meie oleme püüdnud omalt poolt tegutseda võimalikult avatult, aga kahjuks oleme pidanud kannatama teiste riikide tõrkuva lähenemise tõttu äh, muuhulgas ei ole meie näiteks saanud Schengeni piirkonna liikmeks, mis mõjutab meie majanduse olukorda, igal juhul soovin teile edu äh, Riia kohtumiseks äh, ja soovime, et säästliku arengu programm muutub tugevamaks ning Euroopa Liidu keskkonnaprogramm levib. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, maikuu kohtumine Rumeenias, kus käsitleti äh, keskkonnaküsimusi, oli väga oluline, et seda tuleks meeles pidada, sellepärast et seal valmistati juba ette Riia pluss kakskümmend kohtumist, räägiti säästvast arengust ja loodusressursside mõistlikust kasutamisest, roheliste toodete väljaarendamisest ja selle konverentsi dokumenti on piisavalt palju muudetud ja Rumeenia konverentsi lõppdokument paraku pärast kõiki muudatusi oli nõrgem kui algselt kavandatud. loodame, et roheline majandus muutub konkreetsete eesmärkide abil säästva arengu valdkonnas tugevamaks ja meil on vaja panna paika selged kriteeriumid, mis on kõikide jaoks ühesugused, ärgem unustagem seejuures ka aastatuhande kriteeriumeid kaks tuhat viisteist ei peaks olema aasta, mil areng peatub, edasi tuleks minna ikka edasi ning liikuda kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide suunas aasta kaks tuhat viisteist Äh, aastatuhande eesmärkide saavutamiseks on muidugi oluline, kuid äh, loodetavasti äh, Riias keskendutakse nii neile kui ka tulevikule. Rumeenia loodab, et Riia pluss kakskümmend 20 tulemuseks on selged järeldused ning loodame, et meie keskkonna ja metsanduse minister, ministri seisukohta ja kõne võetakse samuti arvesse. pean siin silmas üheksateistkümnenda novembri kõnet Keskkonnanõukogus põllumajanduse säästlik areng on samuti asjakohane ja loodan, et Euroopa Liit pöörab tähelepanu sellele valdkonnale, liikmesriikidel peavad olema võimalused oma eripärade alalhoidmiseks, loodame, et äh, Euroopa tasandil, aga maailma tasandil on parem järelevalve erinevate eesmärkide elluviimise osas ning äh, seda ka loodusvarade äh, Äh, kasutamise osas ning keskkonnasõbraliku käitumise küsimustes. suur tänu ja järgmisena Gerben Gebrandi, kes on Riio delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis. suur tänu, me kõik teeme BMW-d, kes on autotootja, need on need autod, mis kiiresti rida vahetavad kogu aeg BMW-d on kiired ja rasked autod, inimesed ostavad neid sellepärast, et neile meeldib kiirus, kiirendamine ja nad tahavad uhkustada oma autoga. aga praegusel hetkel toimuvad huvilised as-, huvitavad asjad. kui te vaatate BMW reklaame, siis nad ei räägi kiirusest ega kiirendusest ega auto suurusest, nad räägivad äh, süsihappegaasi Äh, heitmetest ja kütusekulust ja minu arvates on see väga hea näide sellest tööstusrevolutsioonist, mis meil praegu käimas on roheline kasv, roheline majandus ei ole mitte midagi sellist, mida meie siin poliitika kujundajatena teeksime. see tegelikult praegu toimib, tulevased ettevõtted on kas säästlikud või nad on lihtsalt pankrotis. see tuleneb majanduslikust reaalsusest ja selle tõttu minu arvates meile, eurooplastena, on väga oluline see, et kui me tahame saada konkurentsivõimelisemaks, siis peame meie oma tootmise säästlikumaks ümber kujundama. aga liikudes nüüd globaalsele tasandile, siis me peame ka maailma selleks kõigeks ette valmistama volinik Potočnik rääkis ressursihindade plahvatuslikust kasvust. see on üks peamistest rohelise majanduse nii-öelda hoobadest ja minu jaoks on ka see üks Rio väljakutsetest selgitada arenevatele riikidele, et roheline kasv ei ole mitte midagi sellist, mida meie läänemaailma inimestena neile peale surume, vaid et see on nende enda tuleviku jaoks kõige parem, et see on kõige parem kasvustrateegia nende jaoks ja rääkides Rio pluss kahekümne võimalikest tulemustest, siis kui meil õnnestub äh, arenguriike selles veenda, siis see on palju olulisem edusamm kui mingisugune kirjalik kokkulepe. nii et minu jaoks äh, kõige olulisem asi rohelise majanduse juures ongi see Rios. ja lõpuks, esimees, ma lahkusin hommikupoolikuselt istungilt väga positiivses meeleolus, mul oli selline tunne, et me mõtleme äh, Äh, samas suunas nii meie siin Europarlamendis kui ka rahvusparlamentide liikmed ja on väga kahju, kui me täna lahkume siin äh, siit äh, ja lähme igaüks koju ja me ei kasuta seda ühist seadusandlikku võimu, mis meil on ära. tegelikult on olemas üks instrument, mille nimi on GLOBE, see on parlamendiliikmete võrgustik, see kohtub Rios esimesel tippkohtumise nädalavahetusel ja ma püüan teid veenda, et see Globe'i seadusandjate võrgustikuga liitumine oleks hea samm ja kui me seda võrgustikku kasutame, siis me saame valitsusi rohkem survestada selle nimel, et Riia tulemused oleks veelgi paremad, aitäh! suur tänu, Gerben Gebrandi ja järgmisena saab sõna meie vana sõber, kolleeg Adamo kes parlamendis oli kuue fraktsiooni liige ja ka koordinaator, palun. suur tänu, suur tänu, härra esimees, et sõna andsite. tahaksin tänada ka härra volinikku selle suurepärase ettekande eest. on näha, et volinik rääkis positiivsetest asjadest ja ka mina tahaksin tänada eelkõnelejat härra Gerbrandit, kes tõi siin BMW näite. kui autot, äh, selleks, et autot kasutada, on meil vaja ka planeeti Maa, selleks, et planeedil Maa selle autoga ringi kihutada. ja see märkus, mida siin CO2 heitmete vähendamisega autotööstuses tehti, on väga mõistlik, kuid on miljoneid inimesi, kellel on majandusraskused ja kes äh, sõltuvad praegusest kiirest arengust. maailma on tabanud majanduskriis, millel on väga rasked tagajärjed nii inimestele kui ka keskkonnale. sellepärast, et me nägime tihti, et ka kõige äh, suuremad eesmärgid, neist ei ole mitte mingit kasu, kui äh, vahendeid kärbitakse ja kui vahendeid suunatakse teistesse sektoritesse sellepärast arvan mina, et meie rahvusvahelisel areenil peaksime käima lükkama tõsise algatuse majanduspoliitikate koordineerimiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks ning vaesusevastaseks võitluseks. meil on neid eesmärke vaja, meil on vaja koordineeritult probleemide vastu võidelda, meil peavad tõesti olema tõhusad äh, meetmed, mis äh, mõjuksid äh, maailma tasandil. selleks, et meil oleks võimalik edusamme teha nende erinevate eesmärkide osas, peab Euroopa Komisjon tähelepanu pöörama sellele, et järgmisel Rio pluss kakskümmend kohtumisel ka survet avaldatakse äh, keskkonnasäästliku harta vastuvõtmiseks, sest ainult niimoodi on meil võimalik rahvusvahelisel tasandil kõik oma eesmärke täita. Neid eesmärke, mille osas on kokku lepitud ja need eesmärgid tuleb kiiresti rakendada, sest see on meie kõikide huvides. meie arvates oleks vaja toetada eesmärkide täitmist äh, ka sellepärast, et me aastatuhande eesmärkidega oma tööd kooskõlastaks. ja me peame hoolitsema selle eest, et seda tööd siin ei takistata. rahvusvahelisel areenil vastu võetud otsuste puhul tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et arvestatakse inimliku mõõtmega, et see oleks meie tegevuse keskmes, et ühiskond oleks see, millega me arvestame, sellepärast et muidu on väga raske tagada sotsiaalset kokkuhoidu. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Fidalgo, tema on kolleeg Hispaania parlamendist, palun kaks minutit. Muchas gracias eh,, reiterar eh.... jah, suur tänu. tahaksin veel kord äh, toonitada seda, mida ma täna hommikul juba ütlesin. nimelt, et me oleme nõus suurema osa nende ettepanekutega, mida Euroopa Parlament ja ka ÜRO kõrgetasemeline töörühm vastu võtsid. meie täna hommikul juba ütlesime, et praeguses majandus- ja finantskriisis on tegelikult ka teatud võimalusi. praegu on õige hetk selleks, et äh, muuta jätkusuutlikke majandusmudeleid nii, et meil oleks võimalik oma eesmärke täita meie Hispaanias äh, teame, et meie majandusmudel ei ole jätkusuutlik ja kursi muutmine on ainus võimalus Hispaaniale üldse uue võimaluse andmiseks. peale selle tahtsin veel öelda, et äh, keskkonnasõbralikud poliitikad, prügi ümbertöötlemine on suureks võimaluseks ka äh, tööhõive parandamiseks. peale selle oleks meil vaja ka raudteetaristut parandada Äh, ka see oleks samm keskkonnasäästlikuma poli-, poliitika ja ühiskonna suunas. jätkusuutlikul arengul on ka oma hind ning kodanikud ja ettevõtted peavad teadma, et meil tuleb seda hinda maksta. Äh, alternatiivsed energiaallikad, prügi ümbertöötlemine, veepuhastusseadmed, kõik erinevad keskkonnasäästlikud ja tervist säästvad äh, meetmed on kulukad ja seda kõike tuleb maksta. me teame, mis on nende hind ning Euroopa Parlament peab hoolitsema selle eest, et kõikide läbiviidavate reformide puhul ühise põllumajandus- ja ühise kalanduspoliitika osas arvestatakse ka nende nüanssidega ja ka sellega, et mudelite puhul tuleb arvestada sotsiaalse mõõtmega. tihti tootjad ei äh, mõtle selle peale, et nemad on ainult üks osa tarneahelast ja et kõikide osapooltega tarneahelas tuleb arvestada. meil on vaja juba Euroopa Liidus vaadata teatud piirkondi eraldi, sellepärast et nad sõltuvad teiste solidaarsusest. ja neid piirkondi ei ole mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu, me peame aitama neid riike, mis on oma arengus ja neid piirkondi, mis on oma arengus maha jäänud. suur tänu! järgmisena kolleeg Antonescu, palun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-mi exprim satisfacția că avem această întâlnire. Suur tänu! Tahaksin avaldada rahulolu äh, selle üle, et on korraldatud selline väga tähtis arutelu liikmesriikide parlamentide esindajatega, me ju kõik äh, oleme siin ühiselt probleemi ees ja me kõik vastutame selle probleemi lahendamise eest, sellised kohtumised on väga tähtsad säästva arengupoliitika seda tuleks toetama rohkem, see peaks olema dünaamilisem ja, ja selle käsitlus peaks olema kiirem. Riia kohtumine on mõeldud säästliku arengu edendamiseks ning minagi toetan selgete konkreetsete äh, Äh, eesmärkide, ajakava ja mõõtmisvahendite kehtestamise poolt. majandus, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonda, äh, neid tuleb käsitleda ühiselt ja väga äh, tore, et just nimelt sellist lähenemist toetas ka volinik komisjoni nimel ja väga huvitavad olid voliniku seisukohad rohelisel majandusel on oma arenguvõimalused äh, ja, aga see areng on võimalik ainult siis, kui erasektor kaasatakse, kui ära, e-, eraettevõtted on valmis investeerima oh, rohelisse majandusse. ja pidage meeles ka, kui äh, mõist-, kui olulised on protsendid majandusküsimuses, keskkonnaküsimustes, praegu oleme me töötamas põllumajanduspoliitika vallas ning me peame loema selge raamistiku põllumajandus äh, arengutele, keskkonna arengutele, säästlikule arengule üldisemalt ja kui ja arvesse tuleb võtta keskkonnaküsimusi ka kõikides läbirääkimistes, kõikides kogudes, muuhulgas näiteks WTO-s, me peaksime arendama avaliku ja erasektori partnerlussuhteid ja kindlasti tuleb iseäranis suurt tähelepanu pöörata vaestele riikidele, nii et nende loodusvarasid liigselt ei raisataks, vaid neile, nende arengut otse vastupidi edaspidi toetatakse. Riia pluss kakskümmend äh, tulemused on tõhusamad siis, kui äh, tehakse teavitustööd ja kui inimestele räägitakse, kuhu me tahame liikuda ja millised on meie meetmete mõjud. järgmisena Ühendkuningriigi esindaja. suur tänu ma tahtsin lihtsalt rääkida natukene rohelisest majandusest ja ettevõtete kaasamise olulisusest enne Riot ja ma tegelikult pöörduksin Euroopa Komisjoni poole. Äh, kas oleks võimalik, et te saaksite korraldada Rio alguses enne päris konverentsi äh, alguspäeva mõne ürituse, kus Euroopa ettevõtted saaksid äh, nii-öelda kes-, tulla lavale ja tuua konkreetseid näiteid selle äh, ressursiagenda kohta, mida Euroopa Liit on nii edukalt äh, mm, tutvustanud. ja meil on vaja seda, et äh, kõik ettevõtted, olgu see BMW või mõni teine tootmisettevõte meie liikmesriikides, oluline on jaotada seda teavet, et see ressursitõhususe agenda ei ole oluline mitte ainult ettevõtetele ja kasumlikkuse seisukohast, vaid et see on ka hea planeedi seisukohast ja ma tegelikult kutsuksin Globe'i äh, kolleegide nimel üles kõiki äh, parlamendiliikmeid siin saalis Globe'iga ühe, ühinema ja osalema sellel äh, Riole eelneval nädalavahetusel toimuval konverentsil ja lõppude lõpuks mul on siin äh, Hard Rain projekti info. Need, kes mäletavad, äh, kes on Bob Dylan, teavad äh, seda laulu Hard Rain ja siinkohal on tegelikult selline dokument, mis tegelikult räägib inimeste ka läbi nende peade ja läbi nende südamete, see ei ole lihtsalt poliitiline jutt ja ma arvan, et kui Euroopa Liit saaks tutvustada koos Globe'iga seda H-Traini projekti, siis see aitaks kaasa, et me selgitaks inimestele, mis on tegelikult praegu kaalul, kui oluline on kohe tegutseda ja kui see kõik leviks pärast Riot, siis mul oleks väga hea meel. suur tänu, proua Veli. järgmiseks kolleeg Hispaaniast härra Parici. Buenas tardes. Eh, no repetiré la intervención de, de la mañana dando jah, tere pärastlõunat, ma ei hakka kordama kõike seda, mida ma täna hommikul juba ütlesin, sest üleüldiselt me oleme nõus selle resolutsiooni ettepanekuga, mida meile esitati ja kõikide nende ettepanekutega ja seesama kehtib ka tegelikult äh, selle küsimuse kohta, mida me täna pärastlõunal arutame. ma tahaksin rääkida kolmest tähtsast küsimusest selles äh, resolutsioonis ja tahaksin, et te teatud asju natukene rohkem selgitaksite mõtlen siin just ressursside peale, ressursside puhul on kolm suurt valdkonda vesi, energia ja äh, prügi, millega tuleb tegeleda jah, vee puhul tõesti on meil tähtsaid ettepanekuid ja tähtis ei ole mitte ainult veekasutuse optimeerimine, vaid äh, väga tähtis on vee puhul ka äh, pöörata tähelepanu erinevatele kasutusvõimalustele. on väga tähtis, et äh, et oleksid kaitsebarjäärid ja et, et ei satuks väetised ja sool jõevette. peale selle on tähtis riikide vaheline koostöö ning ma arvan, et regioonid, piirkonnad peaksid koostööd tegema, eriti kui tegemist on ühe vesikonnaga ning väga tähtis on mõelda ka energiatõhususe peale. mis puudutab energiat ähm, ja energiatõhusat kasutamist, siis need on tõesti väga tähtsad valdkonnad, väga tähtsad on ka äh, energiatõhusad tehnoloogiad ja jäätmed ning äh, prügi ümbertöötlemine. see mängib kõik väga tähtsat rolli, see töö on tähtis sellele tuleb tähelepanu pöörata. me peaksime tõesti kasutama võimalikult äh, kaasaegset tehnoloogiat selleks, et äh, energiaallikatest võimalikult välja ka nii, palju ka nii-öelda ähm, välja võluda ja järgmisena saab sõna proua Judith Merkis, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees, volinik. me oleme siin tihti kohtunud äh, ja Riiast rääkinud. nüüd ja me teame, et need maailma kohtumised, tippkohtumised on äh, tähtsad. Äh, tahaksin tulla jäätmete juurde tagasi, kas teil on konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mida te kavatsete Riios öelda ja teha? see on väga tähtis küsimus meie kõikide jaoks ja võib-olla me saaksime selle jäätmete küsimuse toorainete algatusega siduda, sellepärast et siis tõesti saaks ka Euroopa Liit selles küsimuses kaasa rääkida. toorained on Euroopa Liidu jaoks tähtsad küsimused ja me peame siin tõesti mõtlema nii riigi toetuste kui ka ressursside tõhusa kasutamise peale veel üks küsimus, millest me tihti oleme üheskoos rääkinud, on äh, prügilate sulgemine ja ärakeelamine. tegemist on tõesti kogu maailma puudutava küsimusega, mis saab meie prügilatest. toorained, ressursid muutuvad järjest kallimaks, samal ajal aga meie prügilates on väga palju väärtuslikke väärtuslikku toorainet. me viskame nii palju väärtuslikku minema, kuidas oleks võimalik seda tendentsi peatada? Öeldakse, et kui prügilad ära keelata, siis äh, hakataks ka võib-olla uusi tehnoloogiaid prügi ümbertöötamiseks välja töötama. ma ootan põnevusega Riia pluss äh, tippkohtumist, sest viimase kahekümne aasta jooksul on väga palju asju muutunud, väga palju on ära tehtud ja me ei tohiks nüüd lubada seda, et Äh, Riia pluss kakskümmend kohtumine näeb välja kui kõige tavalisem, traditsioonilisem äh, kliimakonverents, sest seda ta ei ole. ma ei tea, kas me peame rääkima jällegi mingitest suurtest eesmärkidest ja paneme need paika, ma arvan, et kõige tähtsam on see, et me istume ühise laua taha alla ja räägime küsimustest, mis meie jaoks on tähtsad. sest äh, üle ja peale selle on väga tähtis ka see Globe'i algatus, mille ka peaks arvestama. suur tänu, järgmisena saab sõna Belgia parlamendist kolleeg Lahoo. vabandust, proua Snoi. suur tänu, härra esimees. ma tahtsin rääkida sellest, et Belgia parlamendi keskkonna ja säästliku arengu äh, komisjon mõtleb natukene hirmu ka rohelise majanduse ähm, mõttele, sellepärast et see võib natukene mõistena kahjustada säästlikku arengut mõistet ma ei tea, kas ma sain härra äh, Gebrandist õigesti aru, aga kui äh, roheline majandus on vähem kütust tarbivad BMW-d, siis see ei ole piisav. ja härra volinik äh, rääkis tegelikult ressursside tarbimise ja majanduskasvu omavahelisest lahtisidumisest ja see on probleem, mida me ei ole lahendanud ei oma majanduses ega ka arengumaade majanduses ja seega meie resolutsiooni tekstis, mis puudutab rohelist majandust, siis meie käsitleme rohelist majandust kui majandused, mis tugineb äh, säästlikul äh, toorainete kasutamisel, äh, looduslike ressursside kasutamisel, kliimakaitsel ja nii edasi, nii et see on, see säästev majandus on palju laiem kui roheline majandus ja ma kardan, et kui me lähtume siin ainult majanduslikest terminitest, siis me kahjustame säästva arengu mõistet, mis tegelikult kakskümmend aastat on juba arenenud. ma tahtsin juhtida tähelepanu kahele punktile meie resolutsiooni eelnõus, eelkõige energiapunkt, siin me rõhutame, äh, et äh, praegu on äh, naftasektoris pinged ja et teatud riigid ja sektorid on läinud naftat otsima looduslikult väga haavatavatesse piirkondadesse ja minu meelest Rio pluss kahekümnes tuleks äh, kutsuda üles äh, lõpetama merelt nafta kaevandamise, eriti äh, haavatavates piirkondades, me mõtleme siin Arktikale ja samuti ekvaatorile ja näiteks Kongole Aafrikas. ja Belgia parlamendi resolutsioonis äh, kutsutakse ka üles järk-järgult loobuma tuumaenergiast ja lähtuma mitmekesistatud energiaallikate süsteemist. nii et see peaks ka olema osa rohelisest majandusest ja lõpuks, mis puudutab põllumajandust, siis me tahaksime rõhutada, et me korduvalt oleme viidanud Äh, ÜRO äh, toidule juurdepääsuõiguse raportöörile, tema on ka muuseas belglane, ja tema on rõhutanud, et äh, agrokeskkonna või põllumajanduslikud keskkonnameetmed on väga olulised ja tuleb toetada sellist tootmist, mis oleks juurdepääsetav ja kõiki tootmismeetodeid, mis oleksid juurdepääsetav ka väiketalunikele aga kui me vaatame seda nüüd tarbija seisukohast, siis on meil vaja ka toidusüsteemi reformi, nii nagu härra volinik alguses ütles, ma arvan, et äh, meie mõiste roheline majandus eeldab, et meil seisab ees selline keeruline üleminekuprotsess, silmi ei tohi sulgeda nende raskuste ees ja ma loodan, et me kõik saame sellega hakkama. suur tänu ja järgmisena kolleeg Lukas Hispaania parlamendist. kaks minutit, selleks et kõik kolleegid sõna saaksid. sest volinikule tahavad kõik kindlasti küsimusi esitada. aitäh, härra eesistuja. jah, majanduskriis on keskkonnale halb, aga majandustõus pole ju keskkonnale tegelikult parem siis, kui ei ole keskkonnateadlikkust. sest äh, kõige rohkem toitu raiskavad rikkad riigid, kõige rohkem energiat raiskavad rikkad riigid. ühesõnaga, me, me raiskame lõpp-produkte, mille tootmiseks kusagil mujal eh, on vaja eh, suuri loodusressursse. ja sellise raiskamise vastu on kõige parem lahendus keskkonnaharidus. tervitan eh, komisjonär Potočnikut eh, tema eelmisest elust. me mõlemad juhtisime haridus- ja teadusvaldkonda eh, mitu aastat ja, ja võime siis kinnitada, et, et haridus, keskkonnaharidus on siin peamine. Nüüd eh, paar fakti Eesti kohta, millega me spetsiifiliselt tegeleme. Eesti on suhteliselt väike, see tähendab, et me, meil on plaan kasutada elektriautosid eh, palju ja katta kogu maa elektriauto laadimispunktidega. nii et eh, kui tulete tulevikus Eestisse, saate sõita elektriautoga, ei pea bensiini ja, ja diislit kasutama. teiseks, eh, Eestis on palju metsa, põhimõtteliselt palju metsa, meil on üldse vähe inimesi, sellepärast et erinevates sõdades on palju eestlasi maha tapetud Äh, ja, ja seega seoses palju metsa ja palju põldusid ja, äh, ja nüüd, kui metsa raiutakse majanduslikel eesmärkidel, siis äh, me oleme päris hästi saanud käima metsa taasistutamise süsteemi. ja lõpetuseks, et Eesti on väga keskkonnasõbralik, selle tõttu tuleb Eesti delegatsioon Rio konverentsile väikse delegatsiooniga Eh, sest eh, me ei saa ju sinna sõita sõudepaadiga või purjelaevaga, peame sõitma lennukiga, mis on väga keskkonnavaenulik, nii et me tuleme, anname oma panuse keskkonnasõbralikkusele, tuleme väikese delegatsiooniga. see on suurepärane mõte, me võib-olla tõesti peaksime natukene pikemalt ressursside kasutamise peale mõtlema ja järgmisena saab sõna Rovana Plomb äh, Euroopa Parlamendist. Thank you, chair um,, dear commissioner. suur tänu, härra esimees, kallis volinik, ma kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõttu ja teie positiivseid sõnumeid ka mina mõt-, üritan alati positiivselt mõtelda ja ma arvan, et Rios tuleb meil paika panna tugevad poliitilised kohustused selleks, et tõesti ka keskkonnasäästlik tulevikus tegevuskavas kinni panna. mina olen see, kes alati teeb rohelisele majandusele ja keskkonnasäästlikule majandusele reklaami. sellest tuleb kümne küünega kinni hoida, meil on vaja lahendusi, meil on vaja mootorit rohelise majanduse toetamiseks ning roheline majandus iseenesest ongi nagu mootor, äh, töökohtade allikas, keskkonnasäästlike töökohtade allikas. ning ma tahaksin teie käest teada saada, kas te arvate, et Euroopa Liidu tasandil on meil vaja äh, rohelise energia strateegiat? miks ma küsin seda? sest äh, see roheline energia on tähtsaks meetmeks selleks, et äh, jätkusuutlik äh, energia eesmärke täita ja meil on sotsiaalsed keskkonnapoliitikad ja majanduspoliitikad, mis peaksid olema käsikäes selleks, et jätkusuutlikku arengut tagada ja keskkonnasäästlikku majanduskasvu tagada. ja veelgi rohkem me loodame, ja siin on ju riiklike parlamentide esindajad. me loodame saata tugeva sõnumiga Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Komisjonile. nimelt, et äh, keskkonnapoliitilist ja sotsiaalpoliitilist äh, mõõdet ei lahjendataks äh, isegi majanduskriisi aegadel. suur tänu ja palju edu Rios selleks, et Rios oleks võimalik tõeline poliitiline kokkulepe sõlmida vastavalt ka sellele pealkirjale Tulevik, mida me soovime. suur tänu ja järgmisena härra Hansen Taanist, palun. suur tänu. Äh, ma arvan, et Rio pluss kahekümne pealkiri see tulevik, mida soovime, ÜRO pealkiri vähemalt on väga hea pealkiri, väga hea loosung. ja ka null äh, projekti osas on see väga hea pealkiri, see ju näitab, et need, kellel on võimalik äh, midagi ette võtta, äh, need, need tegelikult oleme meie ja meie kolleegid ülejäänud maailmas meie ülesandeks on poliitiliste otsuste abil seda protsessi kiirendada. ma arvan, et väga oluline on see, et meie nii liikmesriikide parlamentides kui ka Euroopa Liidus jääme selle juurde kindlaks, et me ei pea mitte ainult uusi protsesse Riias algatama, vaid me peame seadma lisaks sellele ka siduvaid eesmärke, muidu paraku jällegi kulub mõni aeg ja me tõdeme, et me ei ole soovitud saavutanud. Riia on midagi enamat kui lihtsalt keskkonnakonverents, Riia on konverents, kus me saavutame säästlikkusega seotud eesmärgid sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonnas, nagu äh, ütles ka härra volinik, me peame ühendama erinevad poliitilised valdkonnad ja meil on suurepärane võimalus ja suurepärane kohustus äh, seda kõike teha. aga sellega seoses tekib ka teatavaid raskusi ja meil on ka sellega seoses äh, probleeme, meil on väga palju teadmisi meie maa, maakera oludest, säästlikkusest ja nii edasi, aga paraku arengut selles valdkonnas on olnud vähe. see on selline paradoks, et äh, maailma tasandil äh, saavutatud mõõdetakse aastate, aastakümnete kaupa ka liikmesriigi tasandi saavutusi lühikeses perspektiivis ja me peame kogu aeg seetõttu rõhutama, et meil on vaja siduvaid eesmärke, mitte ainult ei pea me kuulutama, et alustame ühte või teist poliitilist protsessi, me oleme, ma olen nõus sellega, et meri, kala püüdmine, puhas vesi, säästlik energia, energiatõhusus on väga tähtsad, aga me ei tohi neid eesmärke kogu aeg edasi lükata, me peame peame äh, neid konkretiseerima. väga paljud siinviibijatest on rõhutanud, et äh, kõikjal on oma hind ja ma tahaksin selle juurde tagasi pöörduda. Äh, Stööne raport kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, seal rõhutati, et kui me istume lihtsalt käed rüpes, peame me maksma suuremat hinda kui siis, kui me tegutseme ja seda me peame ka meeles pidama oma tegevuses, komisjon peab seda meeles pidama, Euroopa Liit peab seda Riosse minnes äh, meeles pidama. kui me lihtsalt äh, tegevuseta istume, äh, läheb see meile kallimaks maksma, kui siis, kui me kehtestame siduvad eesmärgid meie jaoks kõige olulisemates valdkondadeks, tulevik meie jaoks, meie otsustame, mida me tulevikus tahame ja peame selle ka ellu viima, aitäh! suur tänu! ja järgmisena kolleeg Nigri Luksemburgist. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, äh, lugupeetud volinik, äh, jah, õigusega räägite meie ühisest strateegiast, Euroopa Liidu ühine strateegia, aga ma tahaksin siin tõstatada ühe üldisema küsimuse selles kontekstis, Euroopa Liidu seisukoht võrreldes teiste riikidega, kes ei ole osalenud Kyoto protokolli koostöös. kas, äh, mis saab sellest teest, me oleme teinud ettepaneku strateegia kohta juba kolm korda, me oleme rääkinud äh, paindlikest mehhanismidest ja nii edasi ja nii edasi ja ma arvan, et Riia peaks püüdma kogu maailma äh, keskkonna ja Kyoto problemaatika lahendamise Riia peaks ja mis puudutab seda problemaatikat üldisemalt, te ütlesite, et meil on viis teemavaldkonda, te mainisite loomulikult taastuvat energiat esimese teemavaldkonnaga, sellega seoses on mul kaks küsimust, kõigepealt äh, agroalimentaartooted ehk siis äh, põllumajandusest tulevad kütused, kas äh, biokütused on kooskõlas meie uue põllumajanduspoliitikaga ja me peame äh, rahustama tõesti üheksa miljardi ja äh, elaniku vajadused, kas me oleme selleks piisavalt juba plaaninud ja siis äh, arenguriikide aitamine, kas me piisavalt oleme kasutanud ära taastuvkütustega seotud võimalusi selles valdkonnas, Desertrechi projekt, muuhulgas päikeseenergia kasutamine, kas arenguabi võiks selleks ära kasutada Aafrikas, päikeseenergia kasutamine Aafrikas ja võib-olla see oleks üks võimalik tee suur tänu, järgmisena Richard Seeber. Äh, suur tänu, härra esimees, härra volinik, te rääkisite väga palju siin rohelisest majandusest ja ma arvan, et äh, me teame kõik, et kui me rohelise majanduse eesmärke ei saavuta, siis kõikidel tulevastel inimestel planeedil Maa läheb elu väga raskeks. kuid nüüd tuleb mõelda selle peale, kas meil on võimalik ka need ökosüsteemid nii-öelda ka Äh, hinnasiltidega varustada. härra Potočnik, te teate, et kui me tahame oma ühiskonda ümber ehitada, siis meil tuleb just nende äh, hindadega mängida, sellepärast et äh, kui me seda ei tee, siis rohelised projektid, mõelge kas või erinevate jõujaamade peale, nad saavad ellu jääda ainult siis, kui neile subventsioone tagantakse. aga kui meil ei ole kuidagi võimalik seda hinnaõiglust tagada, ehk siis väliskulusid internaliseerida, siis süsteem pikaajalises perspektiivis ei toimi ja see valmistab mulle muret mõelge kas või nende raskuste peale, mis meil oli kaudsete kulude internaliseerimisega transpordivaldkonnas. seal oli ju täiesti selge, et kui meil on kennasesk-, säästlikud, et meil on keskkonnasäästlikud transpordiliigid ja mitte keskkonnasäästlikud. ja tegelikult juba kakskümmend aastat on Euroopa Liidu tasandil neid küsimusi arutatud transpordivaldkonnas, kuni me lõpuks saime mingigi lahenduse, mis natukenegi meie huvidele vastas. siis see äh, et meie äh, veetöörühm homme on ju maailma või rahvusvaheline veepäev äh, ja punkt üheksa selles ettekandes, kas kuidagi kavatseb Euroopa Komisjon teha mingi ettepaneku selle kohta, kuidas kulusid hüvitada. on väga palju erinevaid võimalusi erinevates liikmesriikides, kuid pole mitte mingit ühesugust äh, lähenemist selle kohta, kuidas seda veesüsteemi parandada. võib-olla meil oleks vaja mingit näidet selleks, et me saaksime ka veel puhul rääkida nii-öelda õiglastest hindadest, sellepärast et muidu meil ei ole mikrotasandil mitte mingit reguleeringut, kuid kogu ühiskond makrotasandil peab siis kogu, ka kõik kulud maksma. suur tänu, Richard Seeber ja nüüd saab järgmisena sõna Sloveenia parlamendist kolleeg Vasle suur tänu, härra esimees, härra volinik, teie olete ju ka Sloveeniast pärit, ma tervitan kõiki kolleege, kes pärast nii head lõunasööki veel nii toredaid mõtteid esitlevad näiteks äh, arstid arvavad, et pärast lõunasööki peaks leiba luusse laskma, mitte siin mõtisklema, aga me oleme olnud väga edukad. Äh, Sloveenia toetab äh, Riie pluss kakskümmend konverentsi e eesmärke. meil on väga hea meel, et me nii kõrgel tasandil üritame siduvaid eesmärke paika panna selleks, et rohelise majanduse arengut äh, maailma tasandil juhtida ja selle kaudu ka vaesuse vastu võidelda. Sloveenia on huvitatud äh, äh, selle protsessi institutsionaalsest raamistikust. Sloveenia jaoks on tähtis ka institutsioonide toetamine, nende institutsioonide toetamine, mis tegelevad keskkonnadimensioonidega ja Rio pluss kakskümmend peab katma nii majandusliku, sotsiaalse kui ka keskkonnapoliitilise samba. Sloveenia on juba äh, kõikidest nimetatud kolmes valdkonnas oma jõupingutusi teinud. täna ennelõunal jäi mulle mulje, et üldises mõttes me oleme kõik optimistlikud ja kõik teevad näo, nagu oleks teatud eesmärgid juba kokku lepitud ja et siduvad eesmärgid kohe-kohe tulevad, aga mulle jäi nüüd äh, volinik Potočniku kõnest siiski mulje, et ta kõhkleb ja on pigem skeptiline eriti just selles osas, et kas ülejäänud äh, konverentsi osapooled on ka valmis meiega koostööd tegema ja kaasa tulema suur tänu ja järgmisena baas Eichhout. suur tänu, härra esimees ja suur tänu härra Potočnikule sissejuhatuse eest. üks konkreetne küsimus teile Turbanis oli üks olulisemaid asju, mis tekkis see äh, allianss äh, EOS-ise riikide ja vähim arenenud riikidega ähm, kuidas te arvate, kas Rios oleks võimalik seda allianssi edasi arendada, sellepärast et globaalses perspektiivis on ju oluline, et äh, need, äh, et see allianss areneks edasi, et ka BRICS-i riigid, näiteks Brasiilia, ühineks sellega. ja seega on oluline äh, Euroopa Liidule mitte ainult rääkida rohelisest majandusest, vaid mõelda ka sellisele geopoliitilisele strateegiline, nii et võib-olla te rääkisite natuke täpsemalt, mida teha kõik siin saalis loomulikult tahaksid väga rääkida rohelisest majandusest ja on hea näha, et kõik on ühel meelel selles osas, et see on väga oluline, aga samas me teame, et see roheline majandus saab aldus, alguse kodust. ja üks äh, väga lihtne asi, mida tuleks teha, on muuta äh, maksusüsteeme nii, et maksustataks koormust keskkonnale Euroopa Liidu tasandil on olemas õigusakti eelnõu energia maksustamise osas, kus äh, äh, soovitakse äh, maksustamine teha energiasisalduse või kütteväärtuse põhiseks. ja see on üks väga lihtne samm, mida teha ja kõikidel liikmesriikidel selle ettepaneku osas on vetoõigus, siin on vaja ühehäälset hääletust, nii et Äh, ma vaatan siin praegu Luksemburgi kolleegide otsa äh, Luksemburgi kolleegid räägivad äh, küll rohelisest majandusest, aga ma loodan, et teie parlamendis toetate selliseid skeeme, aga ma kutsuksin ka kõiki üles oma parlamentides selliseid samme toetama, sellepärast et me peame maksustama just nimelt keskkonnakoorust ja koormust ja kui me seda teeme, siis me peame seda tegema kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, sest muidu on see lihtsalt blablabla bla, bla, bla ja Rios ei ole ka võimalik midagi muuta ja sellest kõigest oleks kahju. suur tänu, baas Eichhout, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja ma annaksin uuesti sõna volinikule selleks, et ta saaks vastata küsimustele, mida esitati. ja et ta saaks ka üleüldiselt meie arutelu kokku võtta. palun, härra Potočnik Thank you, thank you very much, I think it was uh, encouraging and good debate I.... suur tänu, oli väga julgustav näha seda head arutelu äh, ma tahaksin vastata kõikide küsimustele, mm, mõnede juures saan olla, saan teha lühidalt ja äh, teiste puhul pean selgitama pikemalt, mis meie loogika nende küsimuste juures on. kõigepealt härra Brinkhaut, äh, lihtsad indikaatorid on osa meie loogikast, me liigume selles suunas ja äh, täiesti selge on ka see, et kõiki ei saa ühe mõõduga mõõta, nii et äh, siin ei ole mingisugust vaidlusalust küsimustki. see küsimus nüüd äh, säästva arengu eesmärkide ja praegu ringi käiva sõnumi vahel, et Rios tuleks kokku leppida sellise protsessi alguses, mis tooks kaasa mingi tulevase säästva majanduse. väga raske on seda kommenteerida, aga ma arvan, et meie eurooplastena lisame sellele ideele, et kui me tahaksime, et see protsess oleks usaldusväärne, siis meil peavad olema selged kokkulepped, mille me Rios sõlmime, vastasel juhul äh, anname lihtsalt välja poliitilise deklaratsiooni, mis äh, kindlasti mitte ei anna kellelegi kindlust äh, selles osas, et me seda protsessi tagasi ei pööra nii et need säästva arengu eesmärgid, mida mõistena toetavad päris paljud, Äh, on midagi sellist, mida äh, me tahame kasutada oma teekaardis, teekaardi jaoks on vaja konkreetseid tegevusi, konkreetset ajakava, midagi sellist, mis annaks meile usaldusväärsuse ja see on seotud siis säästva arengu eesmärkidega ja tulevaste arengutega. kolmas küsimus. võib-olla ma pean siin veel põhjalikumalt selgitama. arenevad riigid ja kuidas see, mida me seal teeme, on seotud kogu selle üleminekuprotsessiga. kõigepealt, kui me vaatame seda, kus me praegu oleme, siis ähm, see arusaam, et tõenäoliselt tekivad meil probleemid selgete ressursipiirangute tõttu, see on rohkem loomulikult levinud nendes riikides, kus on vähem ressursse aga mida meie püüame teha, on see, et me veename ka neid riike, millel täna esmapilgul ei ole ressursipuudust, millel on vähem piiranguid, on tegelikult samas paadis. jah, neil on veel praegu see õnn, et neil võib ähm, nende puhul võib ära jääda selline valus üleminekuprotsess, äh, mis äh, sisaldab muuhulgas äh, tootmisprotsesside ümberkujundamist ja tarbimise ümberkujundamist ja nagu te teate, inimeste harjumusi on kõige raskem mõõta, aga äh, nad ei pääse tegelikult sellest äh, lõplikust piirangust. meie sõnum praegu on see, et kui nad kohe tegutsevad, siis nad võib-olla pääsevad mõnedest probleemidest, mis on juba ilmselt nende jaoks, kellel on vähem ressursse. nii et see on minu meelest see selge sõnum, äh, millest me kõik peame ühtemoodi aru saama. kui me räägime rohelisest majandusest, siis me räägime just nimelt sellest ühest loost, mida ma siin praegu rääkisin, ühest sõnumist. ma olen kuulnud seisukohti, et siin on olemas seos majanduskriisiga Euroopas. see on seotud nii palju, et sellel ideel on raskem ellu jääda. sellepärast, et äh, siin on päris palju vastuargumente, aga me rääkisime tegelikult sellest juba enne kriisi. aga kui tahetakse seda kriisiga seostada, siis äh, on olemas samuti selged argumendid, mida kasutada. kui riigid on võlgades, kui me tahame riigi võlga vähendada, mida selleks teha, tuleb rohkem teenida kuidas rohkem teenida, see tähendab siseriikliku majanduse suuremat kasvu ja kui tahta rohkem kas-, kasvada, siis tuleb olla konkurentsivõimelisem. kust see konkurentsivõime tuleb? Need on need asjad, millest me peame rääkima. E, Euroopas on meil paljudes valdkondades konkurentsivõime probleem. E, teadmistepõhises majanduses on see selge, kui meil midagi on, siis meil on hea teadussüsteem, hea e, innovatsioonisüsteem aga äh, ettevõtted tegelikult teevad seda kõike juba, nagu Gerbenian ütles. miks ettevõtted seda teevad? sest nad mõistavad väga hästi, et kui nad ei tooda oma tooteid väiksema energiakuju vä-, kulu, väiksema veekulu, väiksema toorainekuluga, kui nad ei kasuta taaskasutatavaid materjale, siis nad lihtsalt kaovad turult. see on see asi, mida me täna peame mõistma ja seetõttu äh, keskenduti minevikus tööjõukuludele, kus tööjõukulud olid kõrged ja loodi ettevõtetes tootmissüsteemid, kus äh, vajati väga vähe inimesi, aga ilma ressurssideta ei ole võimalik midagi toota. täna näiteks Saksamaal on selge et, et nelikümmend viis protsenti äh, ettevõtete kulustruktuuris toodete puhul on äh, tooraine ja kakskümmend protsenti on ainult tööjõukulu. nii et see on tegelikult selline majanduslik imperatiiv, kui keegi tahab turul ellu jääda, siis ta peab sellega arvestama, sellepärast et see imperatiiv on seal ja ei kao kuskile ära. ma küülsin siin ka küsimusi, et äh, kas roheline kasv ei ole mitte äh, arenenud riikide poolt välja mõeldud asi äh,, Äh, selleks, et piirata praegust kasvumudelit. me ei räägiks rohelisest kasvust, kui meil probleemi ei oleks. roheline kasv on tegelikult vastus sellele küsimusele, kuidas äh, kasvu taastada. see niinimetatud pruummajanduskasv äh, on jõudnud oma võimete piirile ja me peame edasi liikuma just nimelt ainult rohelise kasvuga meil on vaja muuta oma mõttemalli selleks, et me saaksime majanduskasvu säilitada, vastasel juhul me lihtsalt sõidame vastu seina. erasektor, paljud teist mainisid seda, kui me räägime rohelisest majandusest ja rohelisest majanduskasvust, siis loomulikult me ei saa jätta mainimata erasektorit. samamoodi, kui me räägime rakendusvahenditest, eh, siis siis siinkohal me räägime muudest asjadest kui näiteks ametlikust arenguabist. sest kui me tahame tõesti üles ehitada rohelise majanduse mudeli, siis kõigepealt on vaja tagada soodustavad tingimused, turumeetmed, turutingimused, mis tegelikult meelitaksid eraettevõtteid investeerima rohelistesse äh, tegevustesse ja loomulikult on vaja ka avaliku sektori tuge, aga see ei ole võimalik ainult äh, selle abil, et me saadame raha üle piiri teise riiki. ja mis puudutab äh, vaesuse väljajuurimist, siis mina olen täiesti veendunud, et vaesuse kaotamiseks kõige õigem viis on aidata inimestel elada teistmoodi, elada demokraatias, tagada neile äh, või võimaldada neile tervishoiusüsteem, äh, haridus, juurdepääs veele, juurdepääs energiale. kõik need asjad, mis on tegelikult tihedalt seotud ökosüsteemide kaitsega. kui me hävitame ökosüsteeme, siis me surume seal elavad inimesed vaesusse. ja see on üks äh, nendest suundadest, mille vastu me kõik koos peame võitlema miks me räägime just nendest viiest valdkonnast, millele ma viitasin ja võib-olla ma peaksin täpsemalt selgitama, mis nende taga on? meil on suur ideede ookean, kõik ideed hõljuvad ringi ja kui me ei keskendu paarile asjale, mille osas me seame endale täidetavad eesmärgid, siis me ei suuda luua süsteemi ja selget lähenemist. meie Euroopas usume, nagu ma enne ütlesin, et kõige parem oleks äh, välja töötada eesmärgid teatud konkreetsetes valdkondades, mis on nii-öelda elu tugisambad. esiteks äh, äh, säästev energia kõikidele, sellest on rääkinud Ban Ki-moon, sellest on rääkinud teised, sellest räägitakse maailmas praegu väga palju. teiseks, vesi. Äh, meil on milleeniumi arengu eesmärgid, kus räägitakse Äh, veest kõikidele ja nii edasi, aga üks teema, mida ei ole käsitletud, on vee tõhus kasutamine. ja see on hädavajalik, kõige tähtsam nende riikide jaoks, mis on kõige vähem arenenud, mis kasutavad kaheksakümmend protsenti või rohkem oma veeressursist äh, põllumajandussektoris. kui me sel, nendega ei tegele, siis nendel riikidel on tõsised arenguprobleemid ja ka vaesuse probleemid. siis maa haldamise küsimus ja ökosüsteemide hävimise küsimus. see on tegelikult maailma vähim arenenud riikide, Aafrika riikide suurim palve sellega tegeleda. kui me räägime äh, ookeanidest ja mereökosüsteemidest, siis jällegi ookeanid on olulised väga paljude jaoks meist, aga jällegi kõige olulisem on ta nendele kõige haavatavamatele saartele Vaikses ookeanis ja kui me räägime ressurssidest, me räägime jäätmekäitlusest, siis me räägime tegelikult sellest, kuidas kuidas lähtuda nendest sammastest, mis on toeks meie tulevasele eluviisile. ilma Äh, ilma energiata, ilma veeta, maata, äh, jäätmekäitluseta me ei suuda näiteks tagada jätkusuutlikke linnu. Äh, toidutarnekindlus, kas see ei ole oluline, on küll, aga pikemas perspektiivis saab toodu, toidupuuduse probleemi lahendada ainult siis, kui me lõpetame ökosüsteemide hävimise, maa kvaliteedi hävimise, nii et need on need valdkonnad tegevuste jaoks, mis võiksid olla teekaardis. aga Need on need tugisambad sellele majale, mida me püüame praegu ehitada ja, ja need sambad peaksid olema ühtlasi ka tugevaks vundamendiks. ja keskendudes ressurssidele, mitte ajades seda segamini äh, tegevusvaldkondade, funktsioonide, majandussektoritega, see on see lähenemine, mida on võimalik selgitada ja mis on arusaadav. proua Markis märgis. üks nendest eesmärkidest. nõukogu palus meil need eesmärgid välja töötada ja me tegeleme sellega praegu, sealhulgas jäätmekäitluse valdkonnas. me räägime siin eesmärkidest, mille me võiksime Rios välja pakkuda. üks nendest eesmärkidest on või probleemvaldkondadest, millega võiksime tegeleda, on äh, toidu raiskamine. see ei ole mitte ainult arenenud riikide probleem, see on ka arenguriikide probleem. paljud ütlevad, et me ei suuda aastal kaks tuhat viiskümmend ära toita üheksat miljonit, miljardit inimest. suudame küll, kui me kasutaks ära kõik need ressursid, mille me praegu lihtsalt viskame minema. nii et see on tõesti väga oluline probleem ja loomulikult seal oli ka, te mainisite ka teisi olulisi probleeme, näiteks äh, prügilad. Äh, ma arvan, et prügilate maksustamine on üks väga hea idee, mina toetaks seda kohe, sellepärast et see on üks äh, võimalikke viise, kuidas vähendada prügilate hulka ja ulatust, aga ma arvan, et mõnedele riikidele on seda raske nii-öelda maha müüa. aga see on õige suund, kuhu liikuda. meie usume, et Rios me peaksime tegelema ka jäätmete teemaga siis Tõnis, keskkonnaharidus loomulikult ja, ja kõik see, ma kohe kirjutan kõigele sellele alla. üks asi, millest tahaksin ka kohe rääkida. kui me räägime rohelisest majandusest, siis te küsisite, kas meil on see olemas. jah, tegelikult meil on olemas ressursitõhususe mantra, mida me järgime. jah, see võib olla äh, ei arvesta sotsiaalse dimensiooniga niivõrd hästi, aga kõik need äh, aspektid, millest me täna räägime, kõik need on tegelikult arvesse võetud. kui me tõesti tahame jõuda rohelisse majandusse, siis on äh, mõned põhimõttelised asjad, millest tuleb aru saada. esiteks, imerohtu ei ole. meil on vaja turumeetmeid, meil on vaja regulatsioone, meil on vaja motivatsiooni, meil on vaja teadusuuringuid, meil on vaja avaliku sektori tuge. kõige selle saavutamiseks on vaja poliitilist visiooni ja selget poliitilist liikumist selle eesmärgi suunas, vastasel juhul ei ole see eesmärk saavutatav. ja kolmandaks on vaja partnerlust, era- ja avaliku sektori partnerlust, riikidevahelisi partnerlusi, aga igal juhul need on hädavajalikud. nii et meil on neli siduvat eesmärki meil on olemas nõukogu eh, järeldused, siis küsimused suhtest eh, Kyotoga, mina arvan, et me peaksime lähtuma Durbani kogemusest, seal räägiti läbi suure Euroopa osalusega biokütused, kui iganes mainitakse biokütuseid, siis minu küsimus alati on äh, säästlikkuse kriteeriumid, ükskõik milline poliitika see ka on, mille te välja kujundate, see äh, poliitika peab olema selline, et ei võtaks ühe, ei annaks ühe käega, ei võtaks teise käega tagasi, vaid see poliitika peab tõeliselt olema säästev. see puudutab äh, eriti biokütuseid. siis äh, küsimus Aafrika kohta, ma mainisin selle võimaluste loomist, turumeetmed ja veel lõpuks mõned sõnad Äh, alliansi ja skeptitsismi kohta, äh, mida mainis kolleeg Sloveeniast härra Vasli. kui te usute, et kõik on selles ühel meelel, millest meie täna siin räägime, siis te eksite, meie ees on tegelikult to-, veenda kõiki selles, et me oleme siirad selles, mida me teeme ja et meid võib usaldada selles osas, et tegemist ei ole mingisugune Euroopa protektsionistlik projekt, mida tahetakse teistele peale suruda, vaid et see on samm või need sammud, mida me teeme tõeliselt sellepärast, et meid ümbritsev keskkond seda vajab. ja siinkohal me peame rõhutama seda, et me kõik oleme samas paadis. ja kui arenguriigid arvavad, et nad saavad jätkata praeguse tootmise tarbimisloogikaga, siis nad jõuavad samasugusesse olukorda, samasuguste probleemide juurde, mida me täna juba arutame. nii et me peame mõistma, et meie ambitsioonidele leidub tõsiseid väljakutseid, kus me peame teisi veendma ma olin äh, Brasiilias, meil oli ümarlaud, me rääkisime neli ja pool tundi. ja ma pean ütlema, et mul oli üsna raske ülesanne nende ideede kaitsmisel, sellepärast et Brasiilia ei ole selline riik, mis näeks oma loodusvarade lõppemise piiri, neil on palju loodusvarasid, aga keskkonna liikumine ja keskkonnamured nagu kõigis äh, maailma riikides on siiski olemas. aga see meie ühine sõnum, mida meie siin toetame, see ei ole kõikidele iseenesest äh, mõistetav ja me peame seda tutvustama. Äh, Vas, te mainisite seda allianssi, jah, me peame selle alliansiga edasi töötama, Aafrika riikidega, väikeste äh, saartega, see ei juhtunud muuseas Turbanis, see juhtus Nagoyas juba enne Durbanis lihtsalt see liit või allianss muutus nähtavamaks, aga see on juba praegu nähtav allianss ja seda tasub edasi arendada. Stockholmis toimub aprillis üks konverents ja seal on taaskord hea võimalus seda tugevdada, mina ei kavatse kaotsi lasta ühtegi võimalust Äh, ma püüan pidevalt seda edasi arendada, nii et äh, see on komisjonil pidevalt meeles, äh, kui me arutame seda teemat, kuidas Rios koostööd teha. ja mis puudutab Globe'i organisatsiooni, siis ma arvan, et see on hea mõte, ma kohtusin eile Brasiilia parlamendi keskkonnakomisjoni esimehega, ta selgitas, milline on äh, Äh, nende roll selle klubi konverentsi korraldamisel äh, ja mina siin muidugi äh, mitteparlamendi liikmena ei saa väga kommenteerida, aga ma arvan, et tegemist on, on väga väärtusliku ettevõtmisega. suur-suur tänu, Janes Potočnik, nendele küsimustele vastamise eest ja selle eest, et tulite täna siia ja ma olen veendunud, et väga selgelt tuli välja, et te tõesti mõtlete seda kõike tõsiselt. Te mõtlete tõsiselt, et Riia pluss kakskümmend äh, tippkohtumine kujuneb edukaks, et meil on väga häid argumente aruteludes esitleda, aga et asi ei ole lihtne. et me ei saa seda teha möödaminnes ja seda näeme me ka siin Euroopa Parlamendis, nagu ka teie oma riiklikes parlamentides, et kui rääkida jätkusuutlikust arengust äh, või ka äh, keskkonnasäästlikust kliimapoliitikast, siis äh, räägivad küll kõik, aga rakendamine on väga raske. ja ma olen veendunud, et meil tuleb seda teed käia. meil on nüüd kolm kuud aega selleks, ja ma arvan, et äh, see tänane konverents oli ka suurepäraseks äh, stardipauguks, selleks, et ka liikmesriikides algaks arutelu ja antaks hoog aruteludele selle kohta, mis juunikuus Riios toimub. ja räägitakse sellest, et Riios on võimalik äh, äh, arenguid maailmas mõjutada kui me jätkame siiamaani samamoodi nagu siiani, siis läheb see meile väga kalliks maksma ja seda täna siin ka väga selgelt öeldi. mõned rääkisid ka kaudsete kulude arvestamisest. jah, meil on ka jälle arutelu selle üle vaja, aga on väga selge, et ka see maksab, sest äh, kui me soovime äh, majandust äh, ma-, üle viia jätkusuutlikule majandusele ja täna hommikul rääkisime me ka sellest, mida on vaja teha selleks, et äh, ÜRO allorganisatsioonid äh, saaksid äh, ka välja töötada oma uue organisatsioonide võrgustikus, sest praegused kohtumised on näidanud, et praegusest struktuurist ei piisa. nii et ka selle peale tuleb Riias mõelda ja mingi lahendus leida ning äh, ressursside tõhus kasutamine, jätkusuutlik energia kasutamine ning üleüldse tõhus energia. Nende osas tuleb leida konkreetsed eesmärgid ja me loodame, et Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamentides õnnestub siis need eesmärgid ka äh, seadustesse valada, et meil oleksid siduvad kohustused aga selleks, et me saaksime siduvad kohustused äh, ellu rakendada, on meil vaja ka siduvaid seadusi ja see ei ole alati lihtne, nende seaduste väljatöötamine. mina siin täna nägin, et tõesti keskkonnapoliitikud äh, Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil mõtlevad paljuski ühes suunas aga meil tuleb ka teiste poliitikavaldkondade kolleege tagant tõugata ja vaimustada selle küsimusega tegelemiseks. siin räägiti palju võlakriisist, majanduskriisist, finantskriisist ning terve maailm vaatab Euroopa poole, vaadatakse, miks Euroopa libises majanduskriisi ja kuidas me sellest kriisist uuesti välja tuleme. ja kui me näitame, et jätkusuutlikku äh, majandusega on võimalik äh, kriisist välja tulla, siis on meil võimalik esitleda ka uusi valemeid selle kohta, kuidas maailmas, kus elab üheksa miljardit inimest, kus on väga palju tööstusriike ja kus kahe tuhande viiekümnendal aastal nõudlus äh, ressursside järele on kolm korda suurem kui praegu, kuidas me nende väljakutsetega hakkama saame. seda kõike on meil võimalik näidata kui me ütleme, et keskkonna, majandus ja kliimapoliitikas on meie praegune olukord lakmustestiks. ja ma arvan, et tegelikult äh, kogu see kriis on üheks suureks lakmustestiks Euroopa Liidu jaoks, sest Euroopa Liidul on üks suur arhitektuuriline viga. maksupoliitika ei ole Euroopa Liidu kätes, vaid liikmesriikide kätes ja kolleegid äh, ja rahandusministrid ütlevad, et meie soovime eelarvepoliitikast ja maksupoliitikast kinni hoida. seetõttu ei ole meil võimalik finantstehingumaksu sisse viia ja meil ei ole võimalik ka maksude kaudu ressursside kasutamist mõjutada. tegemist on ülisuure väljakutsega ja nii-öelda arhitektuurilise veaga Euroopa Liidu majas nüüd täiesti nimelt ja teadlikult tõstatasin selle küsimuse meie arutelu lõpus selleks, et te veel mõtleksite selle üle järele, mida me saaksime ära teha äh, riiklikul tasandil selleks, et meil oleks võimalik Euroopa Liidu tasandil ka nendes küsimustes edasi minna suur,. suur-suur tänu kõikidele osavõtjatele riiklikest parlamentidest, et te võtsite selle pika tee jalge alla ja tulite täna Brüsselisse. tegemist oli väga põneva aruteluga, tehti väga palju huvitavaid ettepanekuid erinevatest liikmesriikidest ja minu arvates oli see üritus täna siin tõesti suureks stardipauguks suur,. suur-suur tänu teile kõigile, jõudke ka ilusti koju tagasi ning ma loodan, et Rio konverentsil, kus me oleme kõigest kakskümmend seitse riiki saja üheksakümne neljast, et meil Rio konverentsil on võimalik leida liitlasi muutmaks maailma paremaks, nii nagu volinik oma kõne lõpus ütles, sest see on kõige tähtsam. me ei räägi ei rohkemast ega ka vähemast. nii et suur-suur tänu teile ja kõike head! So, Kolleginnen und Kollegen, es geht weiter. kallid kolleegid, jätkame meie komisjoni koosolekuga. meil on veel kaks korra punkti vaja läbi arutada ja lähemegi kohe päevakorrapunkti number viisteist juurde. multiresistentne tuberkuloos Euroopas ja meil on arvamuste vahetus ette nähtud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse, Maailma Terviseorganisatsiooni ja ka komisjoni esindajate osavõtul. ja Maailma Terviseorganisatsiooni nime saab sõna doktor Roberto Bertolini ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse nimel direktor Sprenger. nii, meie ruum on kuidagi väga tühjaks jäänud. ja kõigepealt tahaksingi anda sõna härra Bertolinile. aga siiski enne härra Liise soovib midagi öelda. jah, lihtsalt hästi lühidalt äh, meie kolleeg Langen palus, et me seda küsimust arutaksime, ta ise pidi kahjuks äh, Hollandisse sõitma ja ka mina pean minema teise komisjoni koosolek, sellepärast Ester de Lange nimel tahaksin lihtsalt öelda paari asja. Ähm, nimelt äh, huvitav oleks teada saada, kuidas äh, majanduskriis mõjutab tuberkuloosi, kas on seal mingeid sidemeid ja Antip antibiootikumide vastane resistentsus ja tuberkuloos, et tahaksin lihtsalt teada, kuidas need on omavahel seotud. Need olid kaks küsimust, mis meie kolleegi väga huvitavad ja ma palun, et kõnelejad siis ka selle küsimusele, nendele küsimustele vastaks. suur tänu, Peeter Liise ja nüüd siis annangi sõna haigust, vabandust, Maailma Terviseorganisatsiooni esindajale doktor Bertolinile sõna anda. palun. suur tänu, härra Kroote, suur tänu et kutsusite mind äh, siia Maailma Terviseorganisatsiooni esindama, doktor Jakab on äh, WHO regionaalne direktor, keda ma ka siin täna esindan. ja meil on väga hea meel olla siin ja pidada maailma tuberkuloosipäeva, mis on kahekümne neljandal päeval, kus äh, mälestataksegi või mõeldaksegi selle peale, et Robert Koch äh, aastaid tagasi avastas selle tuberkuloosi kepikese. tuberkuloos on ravitav haigus, kuid meil on igal aastal nelisada tuhat uut juhtumit Euroopa piirkonnas ja WHO-s me Euroopal mõistame mitte ainult Euroopa Liitu, vaid kogu Euroopa mandrit. sinna hulka kuuluvad siis ka endised Nõukogude Liidu vabariigid aga nagu ma ütlesin, nelisada tuhat uut juhtumit ja kuuskümmend neli tuhat surmajuhtu. tegemist on haigusega, mis äh, põhjustab väga palju surmajuhte ja kogu maailmas umbes kolmandik äh, äh, rahvastikust kannab tuberkuloosibakterit ja kümme protsenti, kümnel protsendil ka nende eluea jooksul see haigus välja tuleb, nii et tuberkuloos on haigus, mida on võimalik ravida kuid selleks on vaja aega ja pühendumust ning väga palju investeeringuid äh, riikide äh, haiguskindlustussüsteemidelt. tuberkuloos on olnud suureks probleemiks inimkonnale juba aastasadu, seda viidi ühelt mandrilt teisele, seda tegid äh, kauplejad ja sisse- ning väljarändajad. on üks väga tähtis aspekt, nimelt tuberkuloosi juhtumite arv tõusis üheksateistkümnendal ja kahekümnendal sajandil, enne kui hakati äh, antibiootikume tuberkuloosiravis kasutama. nii et äh, see haigus on seot-, väga palju seotud nüüd ka selle küsimusega, mida siin mainiti, nimelt et äh, see on seotud toitumisega, elamistingimustega, elustandardiga üleüldiselt ja seetõttu tuberkuloosi peeti peeti mineviku probleemiks äh, väga paljude aastakümnete jooksul, kuid see ei ole mineviku probleemiks, tegemist on haigusega, mis on ka praegu väga paljudes maailma osades aktuaalne, kaasa arvatud Euroopas sellegipoolest, mille peale peaks mõtlema, tähtis on mõelda selle peale, et tuberkuloos ei puuduta mitte kõiki ja mitte kõiki riiki ühtemoodi, tuberkuloos on vaesusega seotud äh, haigus, nii et tegemist on ka sotsiaalse probleemiga, see puudutab tihti sisse- ja väljarändajaid ning äh, vange kuni. kuni viiskümmend protsenti juhtumitest äh, Euroopas on migrantide hulgas ja kaks protsenti on vangid, keda see haigus äh, puudutab. ja ka sellega tuleb arvestada, eriti kui me mõtleme, et need majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused Euroopa paljudes riikides halvenevad sellepärast et majanduslikud tingimused mõjutavad heaolu, mõjutavad heaolusüsteeme, ravimite kasutamist ja juurdepääsu ravikindlustussüsteemidele. ja seda tuleb ka arvestada, kui me räägime tuberkuloosivastasest võitlusest järgnevatel aastatel isegi tänapäeval, nendel aastatel, sellel aastakümnel on tuberkuloos suureks probleemiks kui Ida-Euroopa süsteemid ja Nõukogude Liit kokku kukkusid üheksakümnendatel aastatel, siis tuberkuloosi juhtumite arv nendes riikides suurenes. ja seda äkitselt. ja sinna lisandusid teised suundumused nagu tuberkuloosi ja AIDSi seos tuberkuloosi ülejäänud ravimidega tõesti äh, see oli seotud riikide arenguga, majanduse halvenemisega. kuid on ka häid uudiseid. kolmekümne kahes riigis meie piirkonnas, need põhiliselt on Euroopa Liidu liikmesriigid, on äh, tuberkuloosi juhtumite arvu edukalt vähendatud nii et juhtumite arv on vähem kui kakskümmend tuhat tuhande inimese kohta kuid on kaheksateist riiki Euroopas, sinna hulka kuuluvad ka mõned Euroopa Liidu liikmesriigid, kus kaheksakümmend viis protsenti tuberkuloosi kepikesi kandvatest inimestest ka mingil hetkel nende puhul avaldub see haigus viimastel aastatel on meil olnud probleeme ühe tuberkuloosi vormiga, mis on resistentne kahe kõige rohkem äh, kasutatava antibiootikumi vastu ja seetõttu tuleb kasutada teiseseid äh, ravimismeetmeid, mis on kallid ja mitte alati tõhusad. nii et äh, tuberkuloos tõesti mõjutab teatud riike eriti suurel määral Euroopas üle, üle kolmekümne prots-, protsendi juhtumitest on patsientide puhul, eh, kellel on varem olnud juba tuberkuloos ja siis selgub, et nad, et tegemist on multiresistentsusega. tuberkuloosi haiged on palju rohkem haavatavad ainult pooli on võimalik edukalt ravida, et ülejäänud eh, surevad ja paljud neist nakatavad ka teisi ravimite vastane resistentsus on äh, muutunud äh, väga suureks, tegemist on hädasignaaliga ja väga palju juhtumeid on just Euroopa Liidus. kaheksakümmend tuhande haigesjuhtu peaksid välja tulema Euroopas samal ajal kui tuberkuloosi juhtumite arv Euroopas on üleüldiselt viis protsenti, nii et me näeme, et multiresistentset tuberkuloosi on kolm korda äh, rohkem, kui me oleksime ennustanud seda vastavalt äh, selle haiguse jaotumisele äh, maailmas. meil on veel üks alarmeeriv trend, nimelt multiresistentsus, mis järjest rohkem võtab maad multiresist-, meil on selline tuberkuloosi vorm, mis on multiresistentne ka teisestele ravimismeetmetele ja vahel küll leitakse võimalusi neid haigeid ravida, kuid mitte alati. ja selle teisese multiresistentsuse levimine valmistab väga palju muret, sest meil on vaja uusi ravimeid, uusi äh, ravimisviise, inimesed peavad äh, olema pikka aega haiglas ja otse loomulikult see suurendab ka kulusid ühiskonnale. sellele alarmeerivale arengule mõeldes on WHO viimastel aastatel välja töötanud konsolideeritud tegevuskava selleks, et võidelda multiresistentse tuberkuloosi vastu. Euroopa Liit mitu tervishoiuministrit on sellele tegevuskavale oma heakskiidu andnud kohtumisel, mis toimus eelmisel aastal Bakuus ja kaheksakümmend viis protsenti multiresistentse tuberkuloosi juhtumitest on avastatud sellepärast, et või me vähemalt arvame, et see on nii, sellepärast et väga paljud kannavad seda haigust, aga ei, ei tea seda ja seitsmekümne viiel protsendil juhul on olnud võimalik neid inimesi ravida. tegevuskava on endaga kaasa toonud suuri edusamme, me oleme, meil on võimal-, meil on olnud võimalik kümneid tuhandeid uusi juhtumeid ennetada ja võidelda multiresistentsuse vastu ja see on ka suureks võiduks äh, rahalises mõttes me oleme teinud äh, kalkulatsioone, me ei saa nüüd päris täpselt sendi pealt neid summaid öelda, kuid umbes seitse miljardit äh, USA dollarit oleks võimalik äh, säästu, kui me investeerime viis miljardit USA dollarit. nii et tegemist on päris kulutõhusa programmiga meil on võimalik ka sada kakskümmend tuhat elu päästa, nii et äh, kui me vaatame nende asjade peale, siis nagu te teate, väga raske on inimelu hinda määrata. mul on iga kord väga raske seda teha, kui räägin nendest küsimustest, kuid see on asi, millega tuleb arvestada WHO soovib liikmesriike toetada selleks, et tegevuskava rakendada ja see on seotud ka väga paljude erinevate dimensioonidega, teadusuuringud, sest meil on vaja uusi ravimeid äh, tuberkuloosivastaseks võitluseks, aga meil on vaja ka uusi ravimisviise ja ka ennetustööd ning ennetustöö all mõtlen ma ka korralikke kontrolle haiguse leviku üle. mõndades Euroopa riikides on olnud juhtumeid, kus äh, haigus on levinud äh, lasteaedades, nii et ka sellega tuleb tegeleda äh, finantsvaadete osas pilt ei ole väga hea, te teate, et on tuberkuloosi AIDSi ja malaaria rahvusvaheline fond ja kahe tuhande neljateistkümnenda aastani Euroopa riikidel ei ole võimalik sellest fondist finantsvahendeid äh, saada, nii et äh, nendest on puudu, kuid ma arvan, et Euroopa Liit peaks äh, mõtlema ka selle fondi peale, sest korraliku ravimi puhul, ravimise puhul, korraliku kontrolli puhul äh, on võimalik äh, multiresistentsuse äärmuslikke vorme vältida ja üleüldist multi, äh, üleüldist resistentsust vältida, nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, kuidas sellega tegeleda. nii et kokkuvõttes võib öelda, mis on need sõnumid, mida ma tahtsin teile täna tuua tuberkuloos ei puuduta mitte ainult arenguriike, vaid ainult teatud Euroopa osasid, vaid kõiki Euroopa riike nii läänes kui idas. seda nii otseselt kui ka kaudselt, sest on sisserändajad, kes tulevad maailma teistest osadest. ja on teatud ühiskonnagrupid, mida see eriti puudutab sotsioökonoomilistel põhjustel Äh, multiresistentne tuberkuloos on äh, suureks ohuks äh, arengule. kolmandaks, majanduskriis on riskiks, see võib arengut peatada ja takistada ka tuberkuloosi leviku kontrolli. meil on vajab vahendeid eh, haiguse leviku kontrollimiseks ja seda nii Euroopas kui ka mujal. suur tänu! suur tänu, härra Bertolini ja nüüd annaksin sõna komisjonile ja komisjoni nimel saab täna sõna härra John Ryan, kes on avaliku tervise peadirektori äh, raadist asepeadirekt-, asedirektor. suur tänu, lugupeetud esimees kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Keskkonnakomisjoni tänase kohtumise korraldamise eest. tuberkuloos, nagu me kuulsime oma kolleegidelt, on tänagi veel tõsine rahvatervise probleem kogu Euroopa Liidus ja ka üle maailma. selle põhjused on kõigile teada. edu ravimisel on vähene, on tekkimas ravimiresistentne tuberkuloos, tuberkuloos Mm, halvemas olukorras olevates piirkondades äh, levib ja meil pole tuberkuloosi kontrollivahendeid. samuti finantskriis on tekitanud teatavaid probleeme paljudes liikmesriikides. sellises olukorras on komisjon äh, töötanud välja poliitilised ja rahanduslikud algatused äh, tuberkuloosi ja ravimiresistentsuse tuberkuloosi küsimuste lahendamiseks, äh, seal on nii järelevalve, ennetamistöö, kontroll ja teadusuuringud peamisteks töövaldkondadeks. teadusuuringute valdkondades läbi raamkontrollide Euroopa Liit toetab uute ravimeetodite ja diagnostiliste vahendite väljatöötamist. oleme rohkem kui sada kakskümmend viis miljonit eurot tuberkuloosi uuringutele eraldanud viimase kümne aasta jooksul, sealhulgas ka tuberkuloosi vaktsiini algatus ja selle loomine avaliku erasektori partnerlusena kahe tuhande kaheksandal aastal. Euroopa Liidu ja arenguriikide kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute partnerlus on väga hea algatus, mida on rahastatud raamprogrammi rahadest, investeeritud on üle kuuekümne miljoni euro kliinilistesse uuringutesse uute äh, tuberkuloosiravimite, vaktsiinide ja diagnostiliste vahendite äh, väljatöötamisel Sahara-aluses Aafrikas. Euroopa raamprogramm tuberkuloosivastases võitluses, Euroopa Liidu tervishoiuprogramm äh, lähtuvalt sellest rahastab äh, programme, mis aitavad suurendada liikmesriikide äh, suutlikkust arendada tuberkuloosivastases võitluses, olulised on projektid tuberkuloosi kontrollimiseks, testimiseks nõrgemates ühiskonna osades, samuti äh, järelevalve parandamine tuberkuloosi osas äh, ja tuberkuloosist teadvist teavitamine meie äh, rahva hulgas. Need erinevad ennetavad meetmed tuberkuloosi kontrollimiseks ja ennetamiseks leiavad toetust veel ka komisjoni eelmise aasta novembri algatusest, mille eesmärgiks oli ravimiresiistse tuberkuloosi tekkimise vastu võidelda. kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskava ähm, antimikroobse resistentsuse vastu, tegeleb äh, ravimiressisse tuberkuloosi peamiste vormidega äh, ja nende vastase võitlusega, tugevad antibiootikumid, uued diagnostilised vahendid ja uued ravivahendid, need pingutused ei piirdu ainult Euroopa Liidu aladega, toetame ka arenguriikide sellealaseid pingutusi äh, rahvatervise vallas ning suurte haiguste vastases võitluses. kahe tuhande teisest aastast alates on äh, komisjon eraldanud üks miljardit eurot äh, tuberkuloosi, AIDSi ja maleeria vastasesse fondi. see fond äh, on nagu oluline fond tuberkuloosi vastases võitluses, aga ka liikmesriikides nagu Bulgaaria ja Rumeenia on komisjon abi andnud kuuskümmend protsenti pingutustest on saanud rahastused sellest vahendist. Need äh, pingutused ja rahvusvaheline koostöö näitavad, kui pühendunud on komisjon selle probleemi vastasele võitlusele. ja olulised on ka tuberkuloosiga seotud majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid, me peame kasutama ära kõiki võimalikke vahendeid kõikidest valdkondadesse ja tead-, tervis on ka viimasel ajal üha rohkem leidnud tunnustust regionaalarengu äh, tegurina ja oluline on tervishoiu äh, infrastruktuur, haavatavate ühiskonnarühmade juurdepääs tervisele, äh, haridus, tervishoiutöötajate koolitamine, kõik need on valdkonnad, mis saavad raha alates kahe tuhande seitsmendast aastast Regionaalarengu Fondist see ei ole otseselt seotud tuberkuloosiga, kuid aitab liikmesriikide tervishoiusüsteeme äh, paremini, paremini toetada ning äh, nakkushaiguste vastast võitlust korraldada samuti. Äh, et teab tervishoiu investeeringuid suurendada, peame me lähenema neile strateegiliselt majanduskriisi tingimustes suuremas osas liikmesriikides ja tuleb kindlasti kaaluda tervishoiusüsteemide reforme. väga paljud äh, algatused tuberkuloosi vastases võitluses äh, on äh, äärmiselt olulised, rõhutame ka, kui oluline on koostöö sidusrühmadega. viimaste aastate jooksul oleme püüdnud parandada kodanikuühiskonna osalust meie tegevuses tuberkuloosi vastases võitluses ja koos ähm, Äh, haiguste ennetamise tõrje Euroopa Keskuse ja Maailma Tervisefondiga oleme püüdnud äh, suurendada äh, tuberkuloosivastase võitluse nähtusest. haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskus koos komisjoniga on korraldanud avaliku kuulamise Äh, seda raamprogrammi tegevuskava küsimustes ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Liidu tervishoiuprogrammiga seoses komisjon algatas uue tuberkuloosi programmi, mille eesmärgiks oli kodanikuühiskonnale anda rohkem äh, võimalusi äh, ning aidata haavatavaid rahvastiku osasid, kellel on tuberkuloosi sattumise oht maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja komisjoni vaheline koostöö on väga oluline tuberkuloosi vastases võitluses lähtudes oma olemasolevast koostööst püüame parandada meie pingutusi tuberkuloosi vastases võitluses. see äh, haigus, nagu me kõik teame, ei tunne riigipiire. suur tänu, härra Raen ja nüüd saab sõna ka haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskuse äh, direktor. suur tänu et te kutsusite meid täna siia, ma tahaksin tasakaalustatult äh, esineda äh, ja, ja äh, rääkida nii headest kui halbadest uudistest, aga kui me vaatame, milline sünge pilt meie samaneb, siis neid häid uudiseid on väga raske leida. meil oli oma plaan, kuidas võidelda äh, multiresistentse tuberkuloosi vastu, aga see võitlus pole kaugeltki mitte kerge. kui me vaatame viimase viie aasta arenguid, siis tegelikult on äh, multiresistentse tuberkuloosi juhtude arv vähenenud äh, kaduvväikselt. Äh, ja ähm, seda hoolimata sellest, et äh, oli aeg, millal sai äh, päris palju investeerida sellesse valdkonda, sellepärast et olid olemas rahalised vahendid, nüüd aga ootab ees meid majanduskriisi äh, järelaeg, majanduskriis jätkub ja optimismiks pole seetõttu põhjust, tervishoiu eelarveid kärbitakse ja teiseks üha rohkem inimesi langevad vaesusesse ja mõlemad sellised tendentsid mõjutavad meie multiresistentse tuberkuloosi vastast võitlust. tuberkuloosi on sageli peetud vaeste haiguseks, keskklassi eurooplased, kõrgklassi eurooplased harva satuvad tuberkuloosi ohvriteks, see on selline nähtamatu haigus, kuid tuberkuloos ei ole Euroopa Liidust välja juuritud. eelmisel aastal umbes seitsekümmend viis tuhat tuberkuloosi juhtumit registreeriti Euroopa Liidus ja viisteist 15 tuhat viissada neist olid äh, multiresistentse tuberkuloosi juhtumid. juhuslik tavaliselt äh, satuvad selle ohvriks vaesed äh, ja uimastitarbijad, vangid, sisserändajad, roomad, vaesed, linnaelanikud, need rahvastikurühmad on kõige tõenäolisemad tuberkuloosi ohvrid Euroopa Liidus. üha rohkem eurooplasi satuvad äh, nende rahvastikurühmade liikmeteks äh, majanduskriisi tulemusena. Äh, üha rohkem on vaeseid, üha rohkem kuritarvitatakse uimasteid ja alkoholi nii see on paraku, see on äh, väga sünge ja seega äh, suureneb ka potentsiaalsete ohvrite arv. väga palju, samal ajal kui potentsiaalsete ohvrite arv äh, tõenäoliselt kasvab, jäävad tuberkuloosivastase võitluse vahendid üha napimaks, neid on üha raskem leida ja neid ressursse tegelikult on vaja. miks? seda sellepärast, et tuberkuloosi on väga raske diagnoosida ja seda on ka väga raske ravida Äh, tervishoiusüsteemis äh, raske tähendab seda, et äh, see on ka väga ressursse nõudav. tuberkuloosi puhul on tunnusmärkideks väsimus, palavik ja köhimine, mis on sümptomiteks väga paljude teiste haiguste puhul ja ainukene kindel moodus diagnoosimiseks on laboratoorsete testide tegemine. arstil on vaja saata ähm, proovlaboratooriumisse, kus on, peavad olema vastavad vahendid ja teadmised, nii et lihtsalt diagnoosiminegi nõuab juba ressursse. ja millised on siis multiresistse tuberkuloosi või ravimiresistse tuberkuloosi äh, diagnoosimise äh, vahendid samasugused äh, nagu tavalise tuberkuloosi puhul, aga tuleb läbi viia veel täiendavaid teste patsiendilt võetud prooviga multirassiste tuberkuloosi diagnoosimine äh, nõuab tõsiseid teadmisi ja meie ECDC keskus äh, toetab äh, kõiki sellekohaseid pingutusi ja teadmiste levitamist selliste testide läbiviimiseks. liikmesriigid tuberkuloosi laboratooriumite eest maksavad aga liikmesriigid ja kui liikmesriigid on otsustanud tuberkuloosi kontrolli infrastruktuuri sisse viia kärpeid, piirata äh, laboratooriumite personali muuhulgas, siis ei ole meil võimalik isegi tavalist tuberkuloosi diagnoosida, rääkimata multiresistentsist tuberkuloosist. patsiente diagnoositakse hilja ja äh, paljud peavad kannatama tuberkuloosi äh, all kauem. kas te teate, kui kaua kulub tuberkuloosi raviks? kuus kuud, kui teil on täiesti tavaline tuberkuloos, teil läheb kaks aastat, kui olete nakatunud multiresistentsesse tuberkuloosi. ravirežiim ka tavalise tuberkuloosi puhul on äärmiselt keeruline on vaja nelja erinevat antibiootikumi esimese kahe kuu jooksul ja, ja ülejäänud nelja kuu ajal jooksul tuleb võtta kahte erinevat antibiootikumit. ravi on suhteliselt kallis, aga multiresistentse tuberkuloosi ravis on äh, palju rohkem ravimeid kasutusel ja igal juhul kogu protsessi käigus tuleb teostada tõsist järelevalvet patsiendi seisundi üle. kui patsiendid ei võta oma tablette nii nagu kord ja kohus, võib ähm, tuberkuloos muutuda multiresistentseks ja just nimelt et poolik ravi on aidanud kaasa multiresistentse tuberkuloosi levikule. tavaline tuberkuloos, selle ravi nõuab laboratoorset ressursse, personali, tervishoiutöötajaid, kes peavad teostama järelevalvet ravi üle ja samuti ka liikmesriikide asutusi, kes saavad hinnata ravi mõju. ja kui kõike tehakse nagu kord ja kohus ja kui on multiressistne tuberkuloos, siis äh, ainult kolmkümmend protsenti sellegipoolest saab selle ravi tulemusena terveks. niisiis, äh, tulemused ei ole sugugi mitte äh, rõõmustavad ja ma pole sugugi mitte kindel, kas kõikides liikmesriikides tuberkuloosi kontrolliks er eraldatakse vajalikud meetmed ja me ei räägi siin mingisugustest Aasia, Kesk-Aasia riikidest ja kus on vähem, vähe ressursse, vaid hoopis meie riikidest, selle koja ja liikmesriikide parlamentide esindajad saavad aga aidata kaasa sellele, et tuberkuloosile pööratakse piisavalt palju tähelepanu ja loodetavasti meie te äh, Maailma Tervisehoiuorganisatsiooni ja Haiguste Ennetamise Tõrje Euroopa Keskuse äh, andmed äh, aitavad nendele pingutustele kaasa. haiguste ennetamise tõrje Euroopa Keskus on esitanud andmed selle kohta, kui palju on olnud tuberkuloosi juhtumeid erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides eelmisel aastal. ja me võime võrrelda juhtumite arvu ähm, tuber-, tavalise tuberkuloosi puhul, multiresistente tuberkuloosi puhul, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja te näete, et äh, tõesti erinevused on suured. Äh, registreeritud juhtumite arvud äh, sada tuhat, mis ja, ja samuti tuberkuloosijuhtumite jagunemine, te näete, milline on erinevates liikmesriikides juhtumite arv, nagu te näete, Euroopa Liidus on nii tavalise tuberkuloosi kui multiresistentse nuber-, tuberkuloosi juhtumite arv madalam kui naabruspiirkondades, kakskümmend üks Euroopa Liidu liikmesriiki on riigid, kus tuberkuloosi juhtumite arv on väiksem, ehk siis äh, alla kahekümne juhtumi saja tuhande äh, inimese kohta ja Euroopa Liidus on tavalise tuberkuloosi levik vähenenud. aga samas, kui me vaatame multiresistentse tuberkuloosi juhtumite levikut, siis viimase viie aasta jooksul on areng olnud stabiilne ja kui, aga kui te vaatate tõsiselt, siis äärmiselt multiravimiressistne tuberkuloos on samas levinud äh, ja see kasv on olnud suur vähese sissetulekuga riikide puhul, on tõsised äh, tuberkuloosi leviku keskused ja üldine pilt äh, paljudes liikmesriikides on väga positiivne, aga siis on sellised tuberkuloosi klastrid suurtes linnades Äh, suurlinnade äh, tuberkuloosivõrgustikus äh, tuli välja, et Londonis, Pariisis, Kopenhaagenis ja Rotterdamis on tuberkuloosijuhtumite arv suurem kui liikmesriigis üldiselt ja seda kolmekordselt lausa. Milanos näiteks viis korda suurem kui Itaalia keskmine näitaja ja üldiselt võib öelda, et äh, leviku ühiseks teguriks on vaesus. suurtes linnades on tavaliselt rohkem äh, uusi sisserändajaid, äh, vaeseid inimesi ja me teame New Yorgi juhtumit New Yorgis võime, võisime õppida, et kui ei pöörata piisavalt tähelepanu tuberkuloosi kontrollile, siis tuberkuloos levib nagu kulutuli ja oluline on see, et kui tuberkuloosiks eraldatud ressursside arv väheneb, siis kõigepealt on pilt suhteliselt optimistlik. kui meil pole raha tuberkuloosi diagnoosimiseks, siis me ka tuberkuloosi ei tuvasta. me peame olema teadlikud sellest, et tuberkuloosi diagnoosimisele tuleb eraldada vahendeid ja samuti ka ravimisele, kui me ra,, kui meil ei ole raha, siis nende rahaliste vahendite kärpimise mõju muutub ilmsaks alles paari aasta taga. ma räägin sellest Londonis, Barcelonas, Rotterdam ja siis, kus on tuberkuloosikeskused. kõikidel nendel üritustel keskendutakse linna tuberkuloosile ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus korraldab konverentsi ja meil oleks väga hea meel, kui teie osaleksite äh, ja äh, aitaksite meid kogu selles protsessis. suur tänu, härra Sprenger, selle ettekande eest. Teie väga traagilise ülevaate eest äh, sellest olukorrast, äh, mis tõi meile kõigile selgelt välja, kui tähtsa küsimusega on te tegevus, tegemist. kolleeg Anna Vaspa. suur tänu, esimees Anna Rosbach hoopis saab sõna. tervitan siin ähm, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse esindajat äh, ja ka tervishoiuorganisatsiooni esindajad, komisjoni esindajad, äh, me räägime sellest väga tähtsast küsimusest, minu jaoks on üsnagi hirmuäratav, et tuberkuloos on jällegi levimas ning äh, võib tekitada tõsise ohu meie rahva tervisele Euroopas. nii et mul oleks ka mõned küsimused vaatasin teie tutvustust, teil on seal terve rida arve, kui palju läheb tuberkuloosi ravi maksma Ameerika Ühendriikides pikaajaliselt. aga ma tahaksin teada, kas teil on mingisugune ülevaade sellest, kui palju multiresistne tuberkuloos läheb maksma Euroopa Liidu liikmesriikide ja mis veelgi olulisem, kui palju läheks maksma meie tegevusetus tahaksin ka teada, mida on võimalik ära teha ja mida on juba ära tehtud selleks, et äh, tavalise tuberkuloosi ja multiresistentse tuberkuloosi levikut piirata ja kui võimalik, äh, tahaksin kuulda ka konkreetsetest sammudest, mis äh, on juba tehtud ja veel, kas haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskusel on no, mulje, et liikmesriikide tervishoiuasutused on pühendunud sellele küsimusele, peavad seda piisavalt tähtsaks ja siis kas äh, haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskus ja liikmesriigid äh, koguvad äh, häid tavasid teistelt riikidelt ja organisatsioonidelt nagu Maailma Terviseorganisatsioon, suur tänu! suur tänu, Anna Rosbach! Linda Mäkke on järgmisena Um, years... suur tänu, et sain võimaluse siin sõna võtta, paar aastat tagasi käisin Ukrainas äh, ühe mittetulundusühinguga, nimi oli Results ja uurisime tuberkuloosi levikut selles Ida-Euroopa osas, sellest on nüüd möödas viis aastat ja olukord oli tõesti äh, rabav, külastasime vanglaid ja haiglaid äh, Ida-Euroopas, kohtusime arstidega ja arstid äh, rääkisid meile, et Nõukogude Liidu ja selle tervishoiusüsteemi lagunemisega muutus olukord kohutavaks, sellepärast et juurdepääs ravimitele vähenes, nii et minu meelest on olukord hirmuäratav, nii komisjoni esindaja kui ka härra Sprenger on maininud kärpeid tervishoiueelarvetes, me juba oleme kuulnud Kreeka kolleegidelt, millised on probleemid Kreeka tervishoiusüsteemis, oleme kuulnud Portugali probleemidest ajalehtedest, et inimesed peavad nüüd arsti juurde mineku eest maksma ja Rumeenias on samuti olnud ravimitega juurdepääsuga seoses probleeme, need on küsimused, mille pärast me peame muret tundma ja iga kord, kui me räägime kärbetest, siis me peame mõtlema selle peale, mida need kärped võivad meile kaasa tuua ja, ja Rahvusvaheline Valuutafond, kes räägib Ukrainast, peab mõtlema ka selle peale, millised on äh, sellise selliste käitumise mõju Euroopa Liidu kahekümne seitsmele liikmesriigile Äh, mind huvitavad äh, komisjoni ja äh, haiguste ennetamisel Euroopa Keskuse koostöö küsimused. ma ei saagi aru täpselt, kus, kuidas te koostööd teete. ma sain aru, et keegi tegi konsoliseeritud tegevuskava, te mainisite mingisugust viie aasta tagust, aga nüüd on minu meelest uus tegevuskava ja ma tahaksin teada, kuidas see tegevuskava tegelikult toimib ja äh, kes, mida tahetakse liikmesriikidelt ja kas komisjon peab andma omalt poolt rahasid, Jo Lainen tegi meile ülevaate sellest, mida komisjon on teinud teadusprogrammidega ja tervishoiuprogrammidega üldisemalt ja ma ei tea, kas see uus programm tegelikult ähm, ühendab kõiki erinevaid tasandeid, erinevaid te-, osalisi või on tegemist lihtsalt erinevate töödega. mina, Anna, olen kuulnud kaheteistkümnest miljardist eurost, mis läheb maksma meie tegevusetus, kui me Euroopas lihtsalt käed rüppes istuma jääme. aga ma tahaksin küsida, kas komisjon lihtsalt rahastab plaani või on tegemist ainult kahepoolsete rahandamist, rahastamistega ja kui meil on mingisugune tegevuskava, siis meil on vaja ka tegevuse koordineerimise mehhanismi selle asemel, et inimesed lihtsalt äh, koostavad plaane ja loodavad, et äh, saavad oma plaanidele mingisuguse rahastuse taha. Äh, kuidas me kanname hoolt selle eest, et, et need plaanid ja kavad ka ellu viiakse ja kuidas teostatakse järelevalvet, kas on Euroopa kui tervikpiirkonna jaoks mingisugune ühine plaan ja kas selle jaoks on eraldatud ka rahad? suur tänu, Linda, ja järgmisena Kristel Schaldemose. suur tänu, lugupeetud esimees, ja suur tänu ka teie ettekannete eest täna siin ja jah, tõesti jõudis kohale, äh, väljakutse on suur ja ma arvan, et me kõik peaksime nõudma äh, tegevust selles valdkonnas äh, ja aga mul on ka paar küsimust. väga raske on äh, tegelikult mõista, mida me veel peaksime tegema, mida me peaksime tegema rohkemat, kui me oleme seni teinud. komisjon, teie mainisite mitmeid erinevaid algatusi, äh, mida me oleme teinud juba Euroopa tasandil, teadusuuringute alalisi, alaseid äh, algatusi ja ka teisi algatusi. kas teie võiksite omalt poolt anda, teha mingisuguse prognoosi selle kohta, et kuidas me juba tehtud tulemuste puhul või millal me äh, Äh, juba tehtud äh, tegevuste tulemusena näeme tuberkuloosi äh, juhtumite vähenemist nii Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kui doktor Sprengeri käest tahaksin küsida, kui kiiresti on võimalik näha investeeringute kasumlikkust, kas selleks kulub kaks aastat, kolm aastat, viis aastat või kümme aastat? see on äh, poliitikute jaoks alati oluline küsimus, aga suur tänu äh, teie seniste ettekannete eest äh, ja teie uudised meil olid tõesti murettekitavad. suur tänu, Kristel, järgmisena saab sõna kolleeg Tanescu ja siis Judith märkis maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, tele-, tegevuskava näitab, et me peame multiresistse tuberkuloosi vastu võitlema Euroopas. Äh, AIDSidi äh, tuberkuloosi ja malaaria vastase võitluse fondist rahastatakse praegu Rumeenia tuberkuloosi vastaseid ravimeid, nagu te ütlesite, see ülemaailmne äh, Äh, fond on pidanud peatama äh, uued toetused kuni kahe tuhande neljanda, neljateistkümnenda aastani ja riigid nagu Rumeenia äh, satuvad rahastamisprobleemi ette ja nende suutlikkus multiresistse tuberkuloosi vastu võidelda kannatab tõsiselt. ma tahaksin küsida, kuidas komisjon kavatseb selliste rahastamislünkadega riikide probleemi lahendamisele kaasa aidata ja millised on võimalused rahastamisvahendite taasloomiseks. Märkis, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, ja suur tänu väga huvitavate ja äärmiselt murettekitavate ettekannete eest. tõesti, ma olen šokis minu enda liikmesriigis, nagu paistab, on äh, tuberkuloos äh, tõesti levimas äh, mitte ainult nii-öelda latentne haigus ja peab ütlema, et äh, farmaatsiatööstus äh, ei ole äh, piisavalt uurinud vaesusega seotud ravimeid. millest see on tule, millest see tuleneb, kuidas me saaksime stimuleerida, motiveerida farmaatsiatööstust uurima ravimite võimalusi nendes valdkondades, kus kasumlikkus on väike? ainult viisteist ettevõtet tegelevad praegusel hetkel äh, mikrobiootikummide äh, uuringutega. seda ei ole palju maailma tasandil ja kuidas me saaksime motiveerida farmaatsiatööstust äh, uute, uusi ravimeid välja töötama vaesusega seotud haiguste vastu. ja mis puudutab antibiootikume, siis Äh, statistikat on väga raske võrrelda, äh, mõnedes liikmesriikides on äh, antibiootikumide kasutamine, võib lausa öelda, et liigne, aga samas on liik, riike, kus antibiootikume kirjutatakse välja väga vähe. Nii et statistika, kuidas statistika ja ravimite määramine on omavahel seotud, kas meil on äh, piisavad võrdlusandmed äh, ravimite ja erinevate äh, riikide tavaliselt ravimi määramise kohta? kes soovib esimesena vastata? härra Bettini, jah, ma vastaksin küsimustele selles järjekorras, mis nad esitati. kõigepealt äh, multiresistentse tuberkuloosiga seotud kulud. hinnanguliselt on see umbes viiskümmend tuhat eurot kahe aasta kohta iga inimese kohta, kes peavad olema haig-, peab olema haiglas vähemalt kolm kuud äh,. alati ei ole asjad nii, mõnikord peavad inimesed olema haiglas kauem kui kolm kuud, sellepärast et nad ei allu hästi ravile ja see võib suurendada selle ravi kulusid kuni kahesaja tuhande euroni ravitava isiku kohta, nii et äh, see on väga suur kulu. nagu ma ettekandes ütlesin, siis hinnanguliselt oleks äh, tegevuskava rakendamisse investeeritud viie miljoni äh, kasutegur, umbes seitse miljonit hinnanguliselt, äh, kui me midagi praeguses olukorras ette ei võta, siis äh, selle kulu oleks kaksteist miljonit eurot. mis puudutab koostööd äh, haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskusega, siis ma tooksin näiteks meie seire ja järelevalvesüsteemi, mida me haldame koos ECDC-ga ja see on väga hea näide ressursside tõhusast kasutamisest ja meil on seal hea omavaheline koordineerimine. mis puudutab seda äh, suhet majanduskriisi äh, Äh, ka ja suhet Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega, siis näete, siin on üks graafik, ma võin seda teile ka hiljem näidata, see näitab väga selgelt äh, äh, haigestumiste arvu plahvatuslikku kasvu sellel perioodil, kus äh, Nõukogude Liit kokku varises, äh, tervishoiusüsteem kadus, ravimid ei olnud enam kättesaadavad ja nii edasi, nii et siin on väga selge seos ja ma tõsiselt tunnen äh, Ähm, muret äh, selle üle, et drastilised muutused sotsiaalsüsteemides äh, võib-olla esmapilgul ei toogi mingisuguseid olulisi muudatusi kaasa, aga nende tegemise juures ei võeta arvesse äh, pikaajalist mõju ja pikaajalisi tagajärgi. mis puudutab tegevuskava, siis siin on äh, hulk meetmeid, diagnoosimise parandamine molekulaardiagnostika kaudu, siin on uus tehnoloogia, mille WHO on heaks kiitnud, see võimaldab väga palju kiiremini tuberkuloosi tuvastada kui varem. see maksumus on umbes nelikümmend eurot testi kohta, aga see on tõesti oma hinda väärt, sellepärast et see kiirendab väga olulisel määral äh, tuberkuloosi tuvastamist, jutt käib siin päevade vähendamisest tundideni. Äh, me võime ka üksikasjalikumalt sellest rääkida, ma võin teile hiljem seda tegevuskava näidata, seal on konkreetselt välja toodud väga konkreetsed, väga täpsed tegevused ja me teeme koostööd äh, ECDC ja liikmesriikidega selleks, et neid tegevusi ellu rakendada ja loomulikult see kõik vajab ressursse. nagu mõned teist ka viitasid ja loomulikult äh, ülemaailmse fondi äh, tehtud muudatused loovad teatud riikidele tõsiseid probleeme, Rumeenia kolleeg viitas sellele. minu meelest see on väga tõsine probleem. Äh, mõnikord võib rahvatervise valdkonnas juhtuda nii, et saavutatakse mingisugused tulemused, siis on tunne, et kõik probleem on juba lähe-, lahendatud, ressursid võetakse ära ja siis langetakse tagasi endisele tasemele. mis puudutab investeeringu tasuvust, siis siin ei lähe tegelikult väga kaua aega meie, nagu ma mainisin, arvestasime, et aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist kogu tegevuskava rakendamine võiks kaasa tuua äh, selle, et sada kakskümmend viis tuhat äh, lisanduvat tuberkuloosi diagnoosi juhtu, nagu kolleeg viitas, siis oluline öö, äh, seega kõigepealt ära diagnoosida, äh, see tähendaks kakssada seitsekümmend tuhat äh, edukat ravijuhtumit, sada kakskümmend viis tuhat päästetud elu, nii et need oleksid sellised positiivsed, äh, täiesti kvantitatiivsed tulemused, mis tuleks tegelikult seostada selle tegevuskava rakendamisega. sest kui äh, sest see, mis juhtub siis, kui me midagi ei tee, on ka täiesti selge ja see pilt on väga negatiivne. aitäh, härra Bertolini. ja nüüd annaksin sõna komisjonile, et nad saaksid vastata küsimustele. palun, härra Rajan. ja suur tänu küsimuste eest. esimene punkt, kas liikmesriigid võtavad tuberkuloosi tõsiselt? Nad on kohustatud seda tõsiselt võtma, sellepärast et tuberkuloos on üks nakkushaigustest, äh, mis, äh, mille kohta on olemas ka Euroopa Liidu õigusaktid, meil on tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast olemas õigusakt äh, nakkushaiguste kohta, tuberkuloos käib sinna alla, aga mitte ainult sest nagu me juba kuulsime, multiresistentsus ja niinimetatud Äh, haiglates levivad haigustekitajad on, on ka oluliseks teemaks. ja sellest õigusaktist äh, tuleneb ka näiteks multiresistentsuse definitsioon, nii et meil on tegelikult õigussüsteem olemas, selle kohaselt liikmesriigid peavad teavitama üksteist haiguspuhangutest, äh, kui tegemist on multiresistentse tuberkuloosiga või ka haiglas levivate haigustekitajate tekitatud haiguste puhandu-, puhangutega, mis võivad mõjutada teisi liikmesriike. Äh, liikmesriigid peavad ka regulaarselt äh, ECDC-le edastama statistika haigestumiste kohta, nii et meil on olemas statistika, me püüame loomulikult selle statistika kvaliteeti parandada. teine küsimus, mis puudutab äh, ülemaailmse fondi olukorda, komisjon Äh, sai eelmisel aastal auditiraporti ülemaailmse paneeli kohta ja seal on öeldud, et globaalne fond on loonud äh, pettuste vältimise süsteemi, on äh, reageerinud varasematele auditi soovitustele ja komisjon on seekord, seetõttu ähm, täi-, valmis täitma oma lubadust eraldada aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist äh, kolmsada kolmkümmend miljonit eurot, nii et meie täidame selle lubaduse. Äh, vastuseks Rumeeniale ütleksin, et äh, ühtekuuluvuspoliitika tervishoiu valdkonnas aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist Rumeenias näeb ette sada nelikümmend seitse miljonit eurot selle valdkonna jaoks mm, see on tervishoiusüsteemi tõhustamiseks ja seda võib kasutada ka tuberkuloosi ja teiste nakkushaiguste vastaseks võitluseks. mis puudutab ECDC ja komisjoni vahelisi suhteid, siis komisjon on WHO ka allkirjastanud koostöödeklaratsiooni, me nimetame seda Moskva deklaratsiooniks, sest me allkirjastasime selle seal ja selle deklaratsiooniga seoses on loodud teekaardid mitmes erinevas valdkonnas, üks neist puudutab ka tervishoiualast julgeolekut. meil on iga-aastane kohtumine WHO-ga, et seada konkreetsed eesmärgid ja seega on tihedalt et äh, komi-, on komisjoni ECDC rahvatervisealased tegevused äh, tihedalt seotud WHO tegevustega, muuhulgas me kogume äh, ka liikmesriikide tervishoiustatistikat nii WHO kui ECDC jaoks ja see on üks selline hea võimalus võrrelda statistikat Euroopa tasandil meie käest küsiti ka finantsressursside kohta, ECDC raamistiku tuberkuloosi äh, tegevuskava on suunatud liikmesriikidele ja selle tegevuskavaga mingeid ressursse seotud ei ole, aga loomulikult on äh, ühenduse tasandil olemas äh, programme, mille kaudu on võimalik rahastada konkreetseid tegevusi või projekte, näiteks mõned projektid saavad teaduse raamprogrammist rahastust nii et äh, seetõttu on hea, et meil on strateegiline tegevuskava ühenduse tasandil, selle kaudu on võimalik saada rahandust erinevatest fondude, fondidest. Äh, sama puudutab ka äh, antimikroopse resistentsuse teatist komisjonilt, sellega ei ole seotud mingisuguseid rahalisi vahendeid, aga Äh, näiteks äh, on ettevõtlussektoril praegu uute antibiootikumide äh, väljatöötamise programmid, mida toetatakse läbi raamprogrammi ja IMA, nii et kui vajalik, siis on võimalik saada rahastust erinevatest programmidest, aitäh. suur tänu, härra Ryan ja nüüd härra Sprenger ECDC nimel, palun suur tänu. kõigepealt on tuberkuloosivastane võitlus liikmesriikide enda pädevuses. aga ma olen külastanud paljusid äh, riike, näiteks Leedu või Rumeenia ja ma olen väga mures tuberkuloosivastases võitluses on oluline see, et oleks olemas äh, rahvad, tervisesüst- või tervishoiusüsteemi ahel, mis töötaks, ehk siis kõigepealt tuleb juhtum tuvastada, diagnoosida, siis seda ravida ja nii edasi ja näiteks Leedus kakskümmend protsenti tuberkuloosi juhtudest on äh, erakorralise meditsiini osakonnas, ehk siis, et nende ravimine äh, on äh, väga kulukas ja ma väga kahtlen, kas nad on teadlikud kõigis juhtumites, kõigist tuberkuloosi juhtumitest. ja Rumeenias on küsimus selles, kas sellel riigil on piisavalt raha laste ravimite eest tasumiseks, kui otse öelda. on väga šokeeriv näha, et probleemiga ei tegeleta ja kui äh, meil nüüd võetakse igal pool kärpemeetmeid, siis mina loodan, et äh, liikmesriigid suudavad siiski põhivajadused täita, mina ei ole poliitik, aga minule teeb see muret. ja ma tuleksin tagasi proua Merkise küsimuse juurde. kas on olemas mingisugust äh, standardset viisi resistentsuse testimiseks? meil oli näide Indiast, kus tekkis täiesti resistentne tuberkuloos. selle kohta on olemas äh, definitsioon, kui meil on kättesaadavad kuus ravimit ja mitte ükski neist ei tööta, siis järelikult on tegemist totaalse resistentsusega, samas kui oleks kättesaadavad kaksteist ravimit, siis võib-olla oleks olukord teistsugune. nii et äh, meil ei ole täielikku võrreldavust olemas maailmas, aga Euroopas tõenäoliselt võrreldavad äh, meetodid on olemas. aga me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama. mind äh, rõõmustab ka äh, vaktsiinide väljaarendamise visioon, Blueprint for Vaccine Development. praegune olemasolev vaktsiin ei ole veel väga tõhus, kas ma tohin seda öelda, jah aga selles projektis on palju raha selleks, et äh, välja arendada tõhusam vaktsiin tuberkuloosi vastu ja selle tõttu võiks me loota, et viiekümne aastaga saame parema vaktsiini. suur tänu, härra Sprenger, suur tänu kõigile kolmele osalejale, komisjonile, WHO-le ja ECDC-le ja nüüd äh, jõuame järgmise ja viimase päevakorrapunkti juurde. aga ootame kõigepealt kümme sekundit. Thank you very much. Good. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute. tuleme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on loomade kaitse vedamise ajal ja meil on vaja koostada arvamus põllumajanduskomisjonile ning meie arvamuse koostajaks on proua Liotard ja temale ma annaksingi kõigepealt sõna, palun. ja dankjewel uh,, eh, ik zal het niet. ja suur tänu, ma ei taha väga pikalt rääkida, sellepärast et uh, meil on raske päev selja taga, päev oli väga huvitav, aga väga pikk ja sellepärast üritan võimalikult lühidalt teha. ja nagu te nägite, ma olen äh, tõesti ühele leheküljele selle arvamuse paigutanud ja ära mahutanud, nii et äh, ma loodan, et teil on võimalik seda läbi lugeda ja ma tõesti tahaksin, et teie aitaksite seda veelgi paremaks muuta, selleks et me saaksime, et Äh, saavutada selle, et liikmesriigid ja komisjon lõpuks hakkavad hoolitsema selle eest, et äh, loomi kaitstakse vedamise ajal. ja ma loodan, et minu arvamusega on meil võimalik midagi saavutada, aga seda oleks vaja paremaks muuta. tingimused loomade vedamise ajal on erinevad erinevates liikmesriikides, loomad saavad vigastada, nad on suures stressis ja ikka veel ei ole loomade heaolu esimesel kohal, vaid kiire transport ja kasumi teenimine. nii et ma arvan, et sellistele äh, tegevustele tuleks lõpp panna ja teha ja liikmesriigid peaksid lõppude lõpuks hakkama lähtuma loomade heaolust. see tähtaeg, mis on ette nähtud loomade maksimaalseks transpordiks. ma arvan, et maksimaalselt kaheksa tundi peaks olema selleks ajaks. ja väga paljud kodanikud on kirjutanud alla petitsioonile, nõudes sedasama ja parlament on saanud toetuse sellele ettepanekule, nii et ma arvan, et seda me peaksime ka nõudma. siis lühemad äh, transpordiajad äh, nendele loomadele, mis lähevad äh, tapmisele, peale selle tuleks äh, mõelda ka paremale kontrollile loomade haiguste puhul ja siin on vaja ka koostööd liikmesriikide ajal. ka rohkem järelevalvet aitaks loomade olukorda parandada ning ka uute tehnoloogiate kasutamine äh, transpordivahendite puhul temperatuuri ja niiskuse reguleerimises ka kohe kindlasti positiivselt mõjutaksid veetavate loomade olukorda. ja need positiivsed mõjud ei pea, tohiks olla jälle argumendiks äh, transpordiaja pikendamisel, nii et me tõesti peaksime väga ettevaatlikud olema, kuidas me seda sõnastame. ma arvan ka, et äh, tapmine peaks võimalikult lauda lähedal toimuma ja lihakehade transpordiga oleks võimalik tagada ka keskkonnakoormuse vähendamine ja keskkonna kaitsmine. aga tuleks arvestada ka teadusuuringute tulemustega, mida on läbi viinud või mida on tellinud ka EFSA Euroopa Toiduohutusagentuur ja praegustest reeglitest nende EFSA Äh, uuringutega üldse ei arvestata. Äh, tõesti, loomade heaolu tuleb parandada ning ma olen toonud välja näitena soovitused, mida on vastu võetud lo-, hobuste jaoks, kuid on veel ka teisi loomaliike, kelle olukorda oleks võimalik palju parandada. ja lõpetuseks tahaksin komisjoni üles kutsuda lõppude lõpuks äh, tegema ettepanekut, et vana määrust asendada äh, ja ei ole mõtet siin viivitada ja asja peatada igasuguste mõjuhinnangutega, mida tegelikult vaja pole. me teame väga hästi, et loomade transpordi olukorras on väga palju vaja ära teha ja, ja on viimane aeg sellega algust teha ja suur tänu kõigile, kes kommenteerivad, teerivad ja teevad ettepanekuid. Thank you very much, president and Jürgensen, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöörile suurepärase arvamuse eest, ma olen nõus kõigega, mis seal on kirjas ja mul on paar muudatusettepanekut äh, parandamaks veelgi seda arvamust ja mul on väga hea meel, et te olete kaasanud ka soovitused transpordiaja lühendamiseks. mina olin tegelikult see, kes internetis algatas selle kampaania, millel on nüüd üle miljoni allkirja kogutud, ma ei oleks muidugi saanud seda üksi teha, ma sain väga palju abi kolleegidelt teistest riikidest ja väga paljudelt loomakaitseorganisatsioonidelt. võin teile öelda, et ühe miljoni allkirja saamine, isegi kui kasutada internetti, pole lihtne. see on väga raske ja seda on võimalik teha ainult siis, kui äh, sellel on suur toetus ja see suur toetus näitab selgelt, et äh, Euroopa rahvas soovib muutust äh, selles küsimuses. on väga hea, et meil on nüüd enamus saavutatud ka Euroopa Parlamendis, seda näitab kirjalik deklaratsioon ja tahtsin lihtsalt veel öelda, et teil on täiesti õigus, äh, proua raportöör, kui te ütlesite, et mitte ainult looma heaolu ja loomakaitse küsimused ei ole siin tähtsad, vaid ka tuleb arvestada haiguste levimisega, loomaarstid on mulle öelnud, et kui elusloomi üle riigipiiride ei transporditaks, siis tõsiste haiguste levimise oht äh, oleks peaaegu olematu Euroopa loomalautades, nii et tõesti tegemist on suure probleemiga. see puudutab ka toiduohutust, ma ei tea, kas te seda, proua raportöör, mainisite? kui loomi transporditakse, äh, siis on nad suures stressis ja stress halvendab äh, liha kvaliteeti, nii et tegelikult on siin äh, mängus ka toiduohutus ja toidu kvaliteet samal ajal ka transpordiga põhjustatakse väga palju CO2 heitmeid, võin tuua ühe näite kahe tuhande viiendast aastast kuni tänase päevani transporditud sigade arv on seitsmekümne protsendi võrra suurenenud, nende sigade, mida siis üle piiri viidi, nii et see transportide arv on plahvatuslikult tõusnud. meil on väga palju häid argumente toetada seda arvamust kui me vaatame, kuidas komisjon on selles küsimuses käitunud viimase seitsme aasta jooksul, siis see on tõesti suureks äh, pettumuseks härra Cupriano, kes esialgu äh, eelmise õigusloomise ettepaneku puhul selle küsimuse eest vastates ütles, et jah, ma tean, paljud teist pole sellega nõus, aga võin teile kinnitada, et komisjoni selle ametiaja lõpuks me tuleme välja uue ettepanekuga, see oli seitse aastat tagasi. ta muidugi ei teinud seda tema asemel tuli volinik Vassiljev ja kui ta oli siin kuulamisel parlamendis selleks, et härra Kuprianot asendada, siis ma küsisin ta käest, et kas ta tuleks ettepanekuga välja, ta vastas jah, aga mitte midagi ei juhtunud. nii et meil on kaks volinikku, kes lubasid midagi selles vallas ära teha, aga nad ei teinud. nii et äh, ma arvan, et äh, tõesti tegemist on suure pettumusega asjaga on nii palju viivitatud, meil on olnud aega häid argumente koguda ja ma ei tea, kas me oleksime kaheksale tunnile seitsme aasta eest toetuse saanud, kui tundub, et nüüd on see võimalik. nii et see tegelikult avaldab komisjonile ka survet nii palju, kui me võimalik. suur tänu, Dan. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel Andrea Senoni, palun. Eh, eh. suur tänu, härra esimees ma olen täiesti nõus nende muudatustega, mida loomade vedamise kohta tahetakse teha, olen ka nõus sellega, mida eelkõnelejad ütlesid. nüüd komisjoni ettepanek äh, loomade kaitse kohta vedamise ajal, seal on tõesti puudusi. tahaksin viidata sellele, et komisjoni ettepanekus lähtutakse Äh, statistikast, mis meie arvates ei ole piisav. Nendest, sel, nendest numbritest ei piisa selleks, et mõjusid hinnata, aga on puudu ka transpordistatistikast küülikute, kalkunite, tibude ja kanade kohta. siin on tõesti probleeme äh, transpordiga. EFSA on juba öelnud, et määrus ei ole kooskõlas praeguste eh, teadusuuringutega ja see kehtib eh, nii transpordi kui ka transpordiaja kohta. seda just eh, suleliste puhul. on probleeme puuride suurusega ja näiteks küülikute puhul on transpordiajad ilmselgelt liiga pikad. nüüd komisjon on öeldud, et määrust ei muudeta, vaid lihtsalt öeldakse, et on vaja äh, määrust äh, rangemalt rakendada. ja sellega tõusetub nüüd ka kontrolli probleem. kontrolli ja järelevalve puhul äh, ähm, veterinaaramet on sellel aastal mitmeid korda öelnud, et et äh, probleeme on liikmesriikides, eriti just veoregistritega, on äh, veokid, mis ei vasta tingimustele, samamoodi ei peeta kinni transpordiaegadest, nii et on terve rida probleeme, mis on välja toodud ja raportöör on neid ka väga hästi siia kaasanud ja öelnud, et transpordiaegasid tuleb äh, lühendada. viieteistkümnendal märtsil äh, komis-, komisjoni soovitus see kohane deklaratsioon, resolutsioon, vabandust, võeti vastu ka Euroopa Parlamendis ja seal räägitakse mittetulundusühingute ja valitsusorganisatsioonide kaasamisest, sest tuleb pöörata tähelepanu nendele probleemidele kuna, kuna kolmekümne kahel protsendil transpordijuhtumitest on transpordiajad liiga pikad nii et tuleb midagi ära teha transpordi aja lühendamiseks, äh, sellega, see tooks endaga kaasa ka äh, finantssääste, sellepärast et äh, komisjoni teatise punktis viis öeldakse, et tuleb välja arvestada ka kulud veokite olukorra parandamiseks ja see on veoki kohta umbes kaks tuhat kaheksasada eurot, nii et kui meil oleks lühemad transpordiajad, eh, siis oleks meil ka vähem autosid, eh, millega veetakse, oleks võimalik lihtsamalt ka kontrolle läbi viia. mina isiklikult olen taimetoitlane. aga kolleeg juba ütles seda, et lühemate transpordiaegadega on meil võimalik ka eh, toiduohutust parandada ja liha kvaliteeti parandada kui me lähtume nüüd sellest, et ainult viis inspektorid peavad hoolitsema selle eest, et kahekümne seitsmes liikmesriigis loomade veoeeskirjadest ka kinni peetakse, siis see tähendab seda, et äh, transpordiaja lühendamine parandab ka kontrollimisvõimalusi mõeldes komisjoni teatise ja teadusuuringute tulemuste peale, äh, peab arvestama ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa kodanike arvamusega ja tõesti tuleb transpordiaegasid äh, vähendada. suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel äh, kolleeg Kööring. Thank you, Chairman. Well, it's um, mostly all been said, and we're a small group now, maybe preaching to the... Suur tänu! Äh, lihtsalt paar sõna ka minu poolt kõigepealt äh, kogu südamest tänu raportöörile, kes on äh, suurepärase näite, suurepärase eeskuju näol tõestanud, et saab suurepärast arvamust koostada ja seda väga nappide vahenditega ja väga piiratud sõnadega, ta võiks kursusi korraldada, aga tahaksin mainida siis ka mõningaid teemasid, mis on mulle eriti südamelähedased ning äh, lisada äh, muudatusettepanekute abil mõningaid asjaolusid. me peame rõhutama äh, loomade transpordi säästlikkust äh, selles mõttes, et äh, tapamajade kättesaadavus, nende geograafiline jaotuvus peavad olema vastavad äh, eeskirjad, mida tuleb täita, peavad olema sellekohased, äh, näiteks Iirimaal räägiti just nimelt mobiilsetest tapamajadest ja midagi mõistlikku ei suudetud siiski äh, välja mõelda, nii et loomi reisi-, transporditakse veel kolm tundi ka merel äh, lisaks äh, maanteetranspordile ja need probleemid vajavad kindlasti lahendamist. sellele võiks raportis rohkem tähelepanu pöörata. ja siis veel kampaaniat Dan, ma tahaksin äh, siin sulle tunnustust avaldada, sa mainisid seda, aga ma tahaksin, et ka protokolli läheksid minu tänusõnad. kolleegid, kolleegidega rääkides ja ka ettevõtetega kohtudes ei, äh, keegi ei äh, tunnistada, et nemad oleksid midagi valesti teinud äh, loomulikult, äh, aga ma olen EFSA raportit näinud äh, ja kui kolleegid veel ei ole seda kampaaniat piisavalt tõsiselt võtnud, siis ma arvan, et põhimõtteliselt on nad nõus meie seisukohtadega, nii et suur tänu. tegemist oli suurepärase kampaaniaga ja kui ma saan sellele veel kaasa aidata, siis olen valmis seda tegema. ootan põnevusega meie arutelusid ning arvan, et me peaksime komisjonile survet avaldama. suur tänu, proua Kaelnik ja ja Pilar Raioso järgmisena, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust proua Aljatarile tema sellise suurepärase täpse raporti eest ja kui me küsime ükskõik kellelt, kas nad tahavad loomade heaolu parandada, siis ükskõik kellelt me küsime, vastus on ikka ah oh,, ka muidugi. Äh, kõik loomad, kõik inimesed tahavad seda. ja kui äh, sõidukid on paremad, äh, temperatuur on parem, niiskus määr on parem, siis on loomade heaolu parem ja ka inimeste heaolu selle tulemusena, mida lühem on transporditav vahemaa, seda parem on loomade heaolu. ja eks me teame seda isegi, kui te olete odavlennuga lennanud, nii et äh, jalgadel pole ruumi, aga siis on suur vahe, kas reisite ühe tunni lennukis või kolm tundi. Äh, see Äh, see on kõik väga selge, aga me peaksime seda asja vaatama suuremas kontekstis. Euroopa Liidus on maailma kõige rangemad õigusaktid loomade heaolu vallas. ja äh, transpordikulud on kasvanud tänu meie seadusandlikele meetmetele kahekümne protsendi võrra. EFSA andmetel on transporditingimused olulisemad, olulisemad kui transporditav vahemaa, välja arvatud hobuste puhul. nüüd tahab komisjon praegu kehtivat määrust muuta. ja me oleme rääkinud äh, sellest, äh, kuida-, milline on Euroopas olukord ja kuidas äh, loomakasvatajad äh, jäävad konkurentsis äh, kolmandate riikide loomakasvatajatest maha ja kui me siin räägime transpordist ja transporditondidest, siis äh, on oluline eristada neid loomi, kes viiakse tapamajadesse ja neid, keda ei viida. inspektsioonid tuleb läbi viia ka nende jaoks, keda transporditakse Euroopa Liidus Äh, aga samas imporditakse Euroopa Liitu loomi, kes ei vasta mitte mingisugustele nõudmistele, äh, mille tulemusena meie karjakasvatus kolib Euroopa Liidust väljapoole. et me hiljem saaksime siis äh, toodet importida, nii et samal ajal kõikidest standarditest kõrvale hiilitakse loomulikult on meil vaja loomade jaoks head lahendust, aga me ei tohiks unustada ka majandusnäitajaid. suur tänu ja annaksin nüüd sõna komisjonile, äkki komisjon saab äkki selgitada, miks on mitu korda lubadust murtud ja mitte mingit ettepanekut komisjon äh,, parlamendile esitatud? Merci, monsieur le president. suur tänu, lugupeetud esimees kahjuks äh, ei saa ma teile neid häid uudiseid edastada, sellepärast et komisjoni ähm, seisukohtadega olete te tegelikult äh, tuttavad, te olete selle raporti väga hästi läbi lugenud ja komisjon leiab, et äh, pole mõtet enam määrusealast arutelu algatada seoses samamoodi transpordiga. ma arvan, et mis puudutab kaheksat tundi, siis äh, tegemist on tingimusega, ka äh, küsimusega, millest on räägitud kaua, mina olen töötanud komisjonis juba kaksteist aastat ja olen sellest kuulnud rääkivat, äh, räägitavat korduvalt kuid mida öeldi viimases sõnavõtus, tegelikult ei ole mingisuguseid teaduslikke aluseid selle kaheksa tunni kohta, otse vastupidi. ja viimane sõnavõtt oli tegelikult, kajastas väga hästi seda, mida teadlased ütlevad oluline ei ole sugugi mitte äh, reisi pikkus, vaid reisi ja transporditingimused. ja kui me tahame teadusuuringute tulemustest lähtuda, siis me peame kandma hoolt loomade heaolu eest üldisemalt ja, ja mitte keskenduma ühele dimensioonile eraldi nagu reisi pikkus. komisjoni seisukoht on selline, et määrus on paika pannud mitmetasandilised tingimused, me ei keskendu mitte ainult transpordi pikkusele, me pöörame tähelepanu olemasolevale ruumile, temperatuurile ja nii edasi ja nii edasi ja kogu nende tingimuste tervik aitab kaasa loomade heaolu tõstmisele. loomulikult on reisi pikkusel oma osa äh, on olulisi tegureid mis mõjutavad äh, äh, transporti, aga neid on ka teisi ja komisjon on äh, püüdnud neid arvesse võtta, me oleme määruses eristanud tehnilisi tingimusi alla kaheksa tunni pikkuste reiside puhul ja üle kaheksa tunni pikkuste reiside puhul, aga me püüame lähtuda erinevate parameetrite tervikutest, samuti on oluline ka sõidukijuhi koolitus äh, ja sellised asjaolud on olulisemad kui tegelikult sellised tehnilised näitajad, sellepärast et äh, sõidukijuhi äh, suutlikkus tingimusi juhtida kogu transpordi jooksul aitab väga palju heaolule kaasa. Kalle Tugike tulemusena leiab komisjon, et praegu olemasolevate õigusakt-, sätete elluviimine on oluline, olulisem kui uute algatuste tegemine äh, ja inspektsioonid, äh, me peame mõistma, et äh, meie ülesandeks ei ole tegelikult kontrollida transporti Äh, sageli äh, intsport, äh, inspektoreid on väga vähe ja, ja seetõttu meie ei saa seda teha. meie peame auditeerima liikmesriikide süsteeme ja auditi käigus vaadatakse, kas liikmesriik on paika pannud süsteemi, süstemaatilised meetmed selleks, et teavitada, hinnata äh, olukorda, viia läbi kontrolle ise liikmesriigis. liikmesriik peab läbi viima kontrollid, mitte komisjon. meie ülesandeks on kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid loomulikult inspektsioonid on üks neist, kuid oluline on ka toetused, aruteluplatvormid, mis aitaksid äh, tehnilisi lahendusi parimal võima, võimalikul moel ellu viia ning häid tavasid vahetada. oluline on ka äh, tõlgendamise raskustele, raskuste lahendamine, kui on mingisuguseid tõlgendamisraskusi, selles seisneb komisjoni roll. hiljuti andsime välja loomade heaolu strateegia dokumendi ja selles lähtume filosoofiast, et meie äh, rolliks on toetussüsteem, me läheneme üldisemast lähenemast äh, ja transpordiettevõtjad vastutavad, nad peavad äh, ise suutma olukorda paremini kontrollida. meie lähenemine on pikaajaline ja võib-olla pisut keerulisem äh, lähenemine, mis äh, ei aita meil saavutada koheseid tulemusi, kuid pikemas perspektiivis aitab see meil paremini saavutada endale püstitatud eesmärke. suur tänu! ja nüüd raportöör soovib äh, veel kord sõna saada ja siis saab veel ka sõna Dan Jürgensen. jah, tahaksin kõigepealt südamlikult tänada kõiki kolleege märkuste eest, kuulasin väga tähelepanelikult teid selleks, et oma arvamust parandada, suur tänu ja ma loodan, et te tõesti teete veel ka muudatusettepanekuid spetsiifiliste valdkondade kohta, nagu näiteks hobused, küülikud ja nii edasi. ja komisjonile tahaksin öelda, et äh, ma ei ütle midagi ja sellega on piisavalt öeldud, äh, kuid äh, tegelikult seitse aastat oleme nüüd oodanud ja, ja te ikka veel arvate, et peitupugemise taktikaga pääsete te äh, kergelt minema, kuid me näeme, et suurem osa Euroopa kodanikest ei jaga teie arvamust ja üle poole parlamendi liikmetest, kes esindavad Euroopa kodanikke, soovivad mingit muutust. ja nüüd tõesti komisjon minu arvates peaks nüüd hakkama tõesti midagi tegema ja me ei räägi siin mitte ainult transpordiaegade lühendamisest, vaid ka sellest, et meil tegelikult kogu see määrus on vananenud. siin ei arvestata öö, ähm, uute teadustulemustega loomade heaolu valdkonnas ja see on tegelikult just äh, see, millega EFSA tegeleb ja mille kohta EFSA raportit kirjutab ja millega komisjon peaks arvestama. nii et juba sellepärast tuleks see määrus ära kaotada ja midagi selles valdkonnas ära teha, nii et minu arvates on tegemist täiesti skandaalse olukorraga, et meil sellist arutelu siin täna tuleb pidada, mul on väga kahju. Suur tänu ja Dan Jürgensen, palun. suur tänu, olen nõus raportööriga mõned probleemid, mis meil siin on rakendamisega, neid oleks võimalik lahendada, kui me lihtsalt seadusandlust lihtsamaks muutsime, muudaksime. väga raske on kontrollida ja väga raske on äh, transporti osas äh, määrusest kinni pidada, sellepärast et see, kuidas neid loomasid veokitelt maha võetakse, kuidas nad uuesti äh, veokitele aetakse, see kõik on väga keeruline, aga kui me lühendame transpordiaegu, siis see kõik äh, aitab ka määrust paremini rakendada ja ma ei taha nüüd tulla siia nende tehniliste argumentide juurde. ma võin lihtsalt komisjonile praegu kohe vastu öelda, samamoodi nagu ka raportöör seda juba mainis, et äh, kõik need komisjoni argumendid ei pea vett, ei ole mitte mingit teaduslikku alust äh, siin transpordiaegade osas mitte midagi ette võtta, ma olen täiesti šokeeritud. Äh, pole peaaegu mitte kedagi, kellega ma olen rääkinud, kes pole öelnud, et äh, sellega pole probleeme. kaks volinikku on lubanud ja kui vaja, ma otsin need protokollid välja, võib-olla on see isegi meil videomaterjalina olemas. volinikud on lubanud, et nad vaatavad selle äh, õigusloomelise olukorra üle ja minu küsimus oligi nüüd, mis on nüüd muutunud ja miks te nüüd äkki arvate, et olukorda pole vaja parandada? suur tänu, Dan Jürgensen, sellega oleme me selle arutelu lõpetanud. ja mul tuleb tunnistada, et tegemist oli väga huvitava komisjoni ettekandega siin täna ja siiamaani ma pole väga huvitunud loomakaitsest, aga võin teile lubada, et tänasest päevast hakkan ma seda tegema ja need, kes kogusid üks miljonit allkirja ja te võite nüüd siin itsitada küll, kui tahate, aga minu arvates ei ole see naljakas. ma võin teile öelda, et need, kes üks miljonit allkirja kokku said, need kutsu, neid kutsun üles esimesest aprillist tegema kodanikualgatus ja siis me kutsume teid uuesti siia Euroopa Parlamenti, siis peate hakkama vastama nendele inimestele, kes selle algatuse edukalt lõpuni viib, nii et mida mina saan selles osas teha, seda teen. ja veel küsimus, mis teile esitati, sellele ma paluksin siiski veel ka vastust. Oui, je, <clears throat> en ce qui concerne les, les engagements des, des précédents commissaires, je, bon, je peux pas... mis puudutab äh, volinike avaldusi, siis äh, mul ei, ma ei mäleta täpseid äh, juhtumeid äh, peast, aga sageli eristatakse, äh, tekib teatav segevus, loomulikult äh, volinikul on oma portfelliga seotud roll, kuid tuleb mõista, et kõik langetatud otsused langetatakse siiski komis-, volinike kolledži poolt või komisjoni kolledži poolt ja äh, ja sellised on need otsused, volinikud võivad midagi tahta ja siis toimuvad komisjonis sisearutelud ja teadlaste arvamust võetakse arvesse mõjuhinnangutes, aga võetakse arvesse ka teisi asjaolusid, enne kui komisjon otsuse langetab ka näiteks majandusvaldkonda puudutavaid tegureid ja lepetusvahenduse tegevuse tulemusena võivad tulemused olla teistsugused kui äh, voliniku esialgsed kavad, see ei tähenda seda, et komisjon poleks midagi teinud, me oleme tegelenud analüüsitööga, mis on väga oluline, sest ei saa öelda, et me oleksime käed rüpes istunud ja midagi poleks juhtunud, aga võib-olla äh, meie töö tulemuseks lihtsalt ei ole seadusandlik ettepanek või algatus tänu, sellega on arutelu lõpetatud ja kohe kindlasti sobival hetkel räägime sellest asjast uuesti tulevikus. kohtume homme hommikul kell kümme uuesti selleks, et meie koosolekut edasi pidada. suur tänu!